lugupeetud daamid ja härrad, seda ka prantsuse ja inglise keeles. mul on väga hea meel siin äh, täita täna kõige tähtsamat ülesannet, teid siin tervitada, tervitada meie valdkonnakomisjoni nimel, väga paljud kolleegid meie komisjonis soovisid põhjalikumalt tegeleda selle tähtsa küsimusega ja ma palun külalistelt mõistmist ja vabandan juba ette, et nii paljud kolleegid pole veel kohale jõudnud ma loodan, et mõned teised äh, veel on teel siia, sellepärast et paralleelselt toimub mitu üritust ja kõik üritavad muidugi igal pool olla. energiapoliitikas on Euroopa viimastel aastatel äh, oma tähtsust väga palju suurendanud. Euroopast äh, on saanud energiapoliitikast üks tähtsamaid küsimusi ja energiavarustus on just see kõige tähtsam. eriti just selles mõttes, et kas meil on piisavalt energiat et me samal ajal aga mitte ei muutuks liiga sõltuvaks energiast ja nendest riikidest, mis on väljaspool Euroopa Liitu, kuidas meil oleks võimalik äh, energiat osta võimalikult odavalt, sellepärast et meie kodanike jaoks on ka väga tähtis energia hind, et hinnad oleksid kujundatud mõistlikult ja kuidas meil on võimalik saavutada seda, et äh, energial, poliitikal oleks võimalikult vähe negatiivseid mõjusid keskkonnale ja kliimale viimastel aastatel on olnud väga palju erinevaid arutelusid ja ka seadusandlikke meetmeid, mis on vastu võetud selle küsimuse lahendamiseks ja te kindlasti olete ka äh, sellest kuulnud, kuid arutelude alguses olime me Euroopas keskendunud pigem sissepoole, ehk et kuidas me siseturul need asjad korraldame, me ei ole sellega veel väga kaugele jõudnud. kuidas meil õnnestub ka Euroopa Liidu siseselt võrgud üles ehitada, kuidas erinevad võrgud omavahel ühendada, tegemist on väga-väga raske ülesandega, sellega tegeleb praegu volinik Oettinger, tema ees, ees on väga raske töö. ja siis ka kõik need küsimused selle kohta, kas me võib-olla saaksime Äh, osaliselt need asjad lahendada ja samal ajal vaadata väljapoole ning näha, kas seal on veel mingeid allikaid, võimalusi arendada koostööd, millel on väga erinevad mõjud mitte ainult energiapoliitikale, vaid ka laiematele valdkondadele, nagu see, kuidas me naabritega, äh, naaberriikidega saaksime koostööd teha, ka nende riikidega, mis meile võib-olla esimesena pähe ei torka ja siis me peaksime võib-olla saama informatsiooni ka nende käest, kes sarnastes projekt, sarnastesse projektidesse on Vahemere maades kaasatud, kuidas nad näevad arenguvõimalusi, kuidas nad poliitiliselt, rahaliselt ja majanduslikult ning ka tehniliselt neid projekte hindavad, sest äh, selle nädala jooksul oleme me juba arutelusid äh, nende küsimuste kohta pidanud ja me oleme näinud, et kõik ei lähe libedalt on väga palju erinevaid küsimusi, millele me tahame vastuseid saada ja sellepärast tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes algatasid selle kuulamise korraldamise, kes äh, nõudsid seda pidevalt, kes äh, siin üleval istub üks proua, kes iga päev mulle meelde tuletas, et midagi sellist tuleb korraldada. selleks prouaks on Angeelika Niibler, aga oli ka teisi kolleege, kes mulle seda pidevalt meelde tuletasid, oli kolleege nii lähedamalt kui ka kaugemalt, kes olid ka ise valmis selle kuulamise korraldamisse panustama. ma loodan, et see üritus aitab meil äh, nendele, kes siin kohal on või kes hiljem neid dokumente loevad äh,, vastuseid anda küsimustele. tänan kõiki ja tänaseks on minu ülesanne täidetud ja annangi nüüd kohe sõna esimese mm, penaali juhatajale proua Niiblerile suur tänu, härra esimees, kallis kolleeg Herbert Roil, kallid ülejäänud kolleegid, kallid külalised, lugupeetud daamid ja härrad, ka minu poolt tere tulemast ja tervitan teid meie tänasel kuulamisel, mul on väga hea meel, et meil õnnestus see üritus korraldada. ma tahan sind kõigepealt, äh, Herbert Roil, tänada selle eest, et sa olid nõus seda kuulamist korraldama ja tahan tänada ka sekretäriaadi äh, liikmeid, kes aitasid meil selle avaliku kuulamise korraldada meil on väga-väga vähe aega, sellepärast teeksin ettepaneku, et alustame kohe, mul on väga hea meel, et ma saan juhatada esimest arutelude äh, paneel, paneeli, siin on väga palju huvitavaid inimesi meil ähm, kutsutud rääkima kõige tähtsamatest projektidest nagu Deserteki projekt ja ülejäänud. väga palju nendest projektidest viimase kahe aasta jooksul kirjutatud ja praegu väga päevakajaline on ka see küsimus, kuidas, mõeldes nüüd Saksamaale sellele, et seal tuumajaamasid kinni äh, pannakse, kuidas meil on võimalik alternatiivsetest energiatest äh, äh, energiat saada ja võimalikult kiiresti need alternatiivsete energiaallikate projektid ellu viia. sellepärast tahangi tänada siin kõiki meie äh, külalisi, kõigepealt tervitan siin Paul Fansoni, siis on siin veel äh, härra Albrecht van Kau-, äh, Albrecht Kaug, kes on meie teenist, kes on turu integreerimisorganisatsioonist äh, ja mul on väga hea meel, et äh, Elsassist, mitte küll Elsassist siia tulnud, vaid Barcelonast siia tulnud Mark Strauss, kes on aga elsaslane, ja ta tuli siia Hispaaniast äh, ja tema on energiaosakonna juht äh, Vahemere Maade Liidu sekretariaadist ja tahan siin tervitada ka Christopher Burkharti, kes on äh, avalike suhete aseesimees First Solaris. ja siis tahaksin siin veel tervitada äh, Äh, ka kõiki, kes on tulnud seda kuulama ja ma annaksin teile sõna ning kõigepealt härra Paul Fanson, palun, loodan, et äh, saate võib-olla viiekümne minutiga hakkama, siis on ka teistel võimalik sõna võtta. suur aitäh, suur aitäh, proua Niibler, selle kutse eest. Äh, suur aitäh, härra Roil, selle küllakutse eest tegemist on tõesti suurepärase võimalusega tutvustada eh, teile siis Deserteki projekti ning näidata teile, millises arengufaasis me praegu oleme ja millised on need olulised eh, küsimused, mis selle projektiga seonduvad. meie ettekande pealkiri on Võimas impulss eh, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Euroopa pikaajaliseks arenguks ja ma väga kiiresti siis tutvustan seda oma ettekannet. Te loomulikult olete seda kaarti näinud, siin on siis Euroopa kaart ja samuti Põhja-Aafrika ning te näete, et eh, Aafrika on väga heledates värvitoonides ja Põhja-Euroopa tumedates värvitoonides Äh, see on äh, otseselt seotud Desertechi projektiga. Äh, nimelt Aafrikas on väga palju päikest. ja samuti on Aafrikas piirkondi, kus on väga palju tuult ja me tahame seda tuule- ja päikeseenergiat ära kasutada selleks, et varustada energiaga kohalikke elanikke ja samuti töötada välja võimalusi selle energia saatmiseks Euroopasse tegemist on siis äh, millegagi, mida me ei saavuta üleöö, äh, siin läheb vaja aastakümneid, nii et, et äh, tegemist on samm-sammulise asjaga. Te teate ka, et Euroopa et Euroopa on nüüd avastanud ka Põhja-Aafrika viimastel aastatel, seal on tegemist suurepäraste inimestega Nende huvitab väga palju kultuur, nad on väga sõbralikud ja nad äh, näevad Euroopat väga suure kasvuvõimalusena ning äh, nad loodavad tõesti, et ka majandus meil uuesti jälle jalad alla saab. Ähm, Põhja-Aafrika riikidel on väga palju energiat vaja, nad üritavad ka jalule tõusta, nii et kaheksakümmend viis kuni üheksakümmend protsenti energiast tuleb fossiilsetest kütustest seal ja niimoodi need asjad käia ei saa, nii et midagi tuleb ette võtta see on ka tegelikult üks argument veel selleks, et Eseteki äh, ideid kogu maailmas ellu viia, seda võimalikult kiiresti. siis on meil veel ka siin Euroopas, eriti just Brüsselis, väga palju räägitud energiaküsimustest, välja on töötatud ka pikaajaline strateegia ja otse loomulikult energiatõhusus mängib siin väga tähtsat rolli, et energiat ei raisataks see on väga tähtis küsimus, see on ka kõige esimene samm ja see on siin ka väga hästi trepi peal äh, välja toodud. teiseks on keskused liikmesriikides ja et need keskused liikmesriigid teeksid seda, mis on mõistlik. siis on siin meil ka Euroopas võimalus Euroopa tasandil kogemusi vahetada liikmesriikide vahel, üksteist aidata kui ühel on midagi rohkem energiast, siis ta võib selle ju ära anda. ja ma arvan, et pikaajalises perspektiivis siiski sellest ei piisa ja meil on vaja Euroopa Liidu jaoks rohkem energiat ja seda on võimalik äh, saada Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast. muide, ka pikaajalises perspektiivis on see ka majanduslikult tulus, nii et äh, mõte on tõesti selles, et ähm, paari aastakümne pärast äh, Äh, energia hind äh, oleks äh, madalam kui praegune keskmine hind Euroopas. nii et see on midagi, mis on selle mõtte taga. siis Euroopa Parlament ja poliitikad Euroopas väga palju on kodutööd teha ja väga palju on juba tehtud. kaks aastat tagasi võeti ka energiaalane direktiiv vastu äh, kõigepealt on seal ette nähtud mitmeid meetmeid, nagu see meede, kuidas liikmesriikide vahel alternatiivseid energiaallikaid vahetada ja meie jaoks on väga tähtis ka alternatiivse energiaallika sissetoomine Põhja-Aafrikast või äh, mujalt piirkondadest, igal juhul siis artikkel üheksa ja see paindlik meede ja siin muidugi on väga tähtis ka see, kas neid projekte on võimalik Põhja-Aafrikas rakendada. siis on veel üks meede, mida üldiselt kirjeldatakse ja mis tuleks kohalikesse seadustesse sisse kirjutada ja mille puhul tuleks välja töötada põhilised reeglid. see on, ja see, et kõik need reeglid oleksid umbes ühesugused, et me kõik saaksime neid kasutada siis väga tähtis meie Deserteki projekti juhul on see, et teha võimalikuks see, mida on võimalik teha. meil on väga palju erinevaid projekte alternatiivsete energiaallikate jaoks, päikeseenergia, tuuleenergia tootmine Põhja-Aafrikas ja ka Lähis-Idas ja on väga tähtis, et me teeksime seda äh, koostööna, partnerluses. näiteks Maroko on meie koostöös pea esikohal teeme koostööd Maroko valitsusega, Maroko päikeseenergia agentuuriga. tegemist on alusega, koostöö äh, alusega, kus me ei räägi mitte ainult energiast, vaid ka sotsioökonoomilistest aspektidest äh,, räägime, mis väljavaated on elanikkonnal, kuidas luua töökohti, kuidas kohalikul tasandil elu arendada, kuidas teadmisi edasi anda ja nii edasi. me tegelikult päris konkreetselt äh, kuigi tegemist on pikaajaliste strateegiatega järgmiseks neljakümneks aastaks või isegi kauemaks ja kus tuleb lahendada väga palju taristuküsimusi, ütlesime me, et me peaksime väga konkreetselt ütlema, mida me soovime teha, et olla kindlad, et see, mida me oleme ette näinud, ka siis tõsiselt toimiks. ja see on ka üks suuremaid ülesandeid. sellepärast oleme me nüüd koos äh, Seniga välja töötamas koostööprojekti, kus me kavatseme viissadat mega, viiesaja megavatise projekti luua, mis on alternatiivsete energiaallikate puhul väga-väga suur projekt ja siin jällegi ka majanduslikud oskused, majanduslik oskusteave väga suurt rolli mängib, ehk et me näitame, et meil on võimalik ka kulusid äh, vähendada, et need äh, taristud, mis alguses on väga-väga kallid, on võimalik siiski turutingimustega kohandada ja turgudele integreerida. ja siin on see niinimetatud solar thermis, te näete, need on need päikesega päik-, pä-, peeglitega päikesekiirte püüdmine ja siis on veel meil ka päikesepaneelid, mis peaksid ka kõigile olema tuntud kuna aega on vähe, siis ma ei hakka seda üksikasjalikult praegu siin selgitama. siis näete siin ühte slaidi, mis selgitab ülesandeid ähm, ja seda, mis on meie põhimõteteks. Te näete, et siin selle tehnoloogia alguses, nii nagu te seda Euroopast ka teate, on siin just tuuleenergia, päikeseenergia, biomass, aga, ja et see on alguses väga-väga kallis, aga et see muutub siis mingil hetkel odavamaks siin on toodud äh, ilusti vahed hinna ja turu vahel, te näete, et kuskil alguses on, äh, ei tasu need projektid ennast ära, kulud on väga suured ja siis on meil muidugi vaja toetust. kuid eesmärgiks on see, et toetuse ja sihipäraste investeeringute kaudu on võimalik ähm, toetada partnerluslepingute kaudu ka Põhja-Aafrika riike ja et ka Põhja-Aafrika riigid suunaksid oma tegevuse siis äh, turuvajadustele. ja mingil hetkel, kui muutub ka, äh, muutuvad ka alternatiivsed energiaallikad äh, siis nii-öelda turuvõimelisteks, ehk et kulud ja tulud on umbes tasakaalus, need on umbes sama palju, kui kui siis, kui energiat toodetakse fossiilsete kütustega ja mingil hetkel muutub alternatiivsetest energiaallikatest toodetud energia siis ka odavamaks kui fossiilsetest kütustest toodetud energia, see on ka siis see eh, hetk, mil alternatiivsed energiaallikad eh, haaravad turu. ja siin on väga selgelt nüüd ka näha, kuidas see toimub ja seepärast on meie jaoks ka Euroopa Parlamendiga koostöö väga tähtis. me soovime kõigepealt esimese äh, ähm, projekti ellu viia koos Marokoga ja Mahmaseniga, on väga tähtis, et me saaksime ka poliitilist toetust, seda ka tööstusvaldkonnast, et et ka Euroopa Investeerimispank, Maailmapank oleksid kaasatud nendesse täiesti igapäevastesse protsessidesse ja et tegemist oleks äh, läbipaistva ülevaatliku protsessiga ja et artikkel üheksa, see paindlik äh, meede, mida ma mainisin, et ka seda kasutatakse, et me saaksime katsetada, kas ta toimib ja kas tema abil on võimalik ka rahastada projekte ja kui esimene projekt Äh, on tuule tiibadesse saanud, et me siis ka paralleelselt mõtleksime selle peale, mis saab edasi et näiteks pikaajaliste partnerlusprogrammide kaudu Euroopa ja Põhja-Aafrika vahel oleks võimalik siis leida need aspektid, mis on tähtsad Euroopa jaoks ja need, mis on Põhja-Aafrika jaoks tähtsad, seda siis energiaküsimustes, aga ka teistes küsimustes, mina räägin siin täna pigem energiaküsimustest, ja et me mõtleksime, et need projektid ei oleks võimalikud mitte ainult Marokos, vaid ka Tuneesias ja teistes riikides, äh, kus tuleks energia tootmine kõne alla ja et äh, me teeksime selgeks, et energia tootmine toob endaga kaasa ka uute töökohtade loomise industrialiseerimisprotsessid. ma arvan, et niimoodi olen ammendanud äh, selle teema, kardan, et minu kaheksa minutit on juba möödas ma tahaksin teid veel kutsuda ühele konverentsile, mille me korraldame ka sellel aastal, seekord siis Kairos, kus on väga palju poliitilisi otsuse tegijaid kohal, härra Oettinger on meile juba vastanud, et ta tuleb kohale ja poliitikast äh, poliitikutest oleme kuulnud nii palju, et äh, mõned äh, liikmesriikide esindajad tulevad kohale, ka Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikide ministrid on lubanud tulla kohale ja ka esinema, nii et ka teie olete kõik südamlikult kutsutud sellele konverentsile. suur tänu, härra Fanson, selle väga suurepärase ja huvitava ettekande eest ja suur tänu ka küllakutse eest konverentsile, ma olen täiesti veendunud, et meie komisjoni esimees koos koordinaatoritega arutab seda küsimust, kas on meil võimalik saata ka oma delegatsioon. ilma aega raiskamata annaksin nüüd kohe sõna meie järgmisele esinejale, kelleks on härra Albrecht Kaup, palun. Könnte jemand die, was sind das? Sie, ja. Ja. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. ka mina tahaksin teid tänada, mina olen Albrecht Kaup, elan juba kolm aastat Kairos, Egiptuses ja koordineerin seal dialoogi äh, Vahemere lõunakalda riikidega. ja meie ülesandeks on äh, elektrituru integreerimine ja ma täna tegelikult tahaksin teile rääkida seda, mida meile alati öeldakse, mida meiega alati arutatakse, vähemalt viimase kolme aasta jooksul. nimelt need meie Euroopa ideed turgude, elektriturgude integreerimiseks ehk et me Põhja-Aafrika kaasaksime Euroopa võrkudesse ja võib-olla tulevikus, isegi lähitulevikus hakkaksime mõtlema ka ekspordi peale. see on meie ülesanne ja seda äh, ühe komisjoni programmi äh, raames äh, me oleme katalüsaator ja katalüsaatori puhul on see väga hea, et me anname küll hoo sisse, aga samal ajal põleme ise väga kiiresti läbi. nüüd need mõtted, mis on kirja pandud umbes viide teatumiku, mis mis umbes pool aastat tagasi avaldati, need on energiavoliniku kodulehel avaldatud ja seal on väga tähtis jällegi äh, üksikasjalikult äh, näidata, kuidas tegelikult energiaturg Vahemere ääres välja näeb. Äh, milliseid lahendusi üldse on olemas, kuidas meil on võimalik seda niinimetatud kurikuulsat äh, rõngast omavahel siis lõplikult siduda, milline on turg, millised on probleemid ja milliseid äh, trasse me võiksime valida ja kus on meil juriidilised ja ka bürokraatlikud tõkked äh, just äh, päikeseenergia eksportimisele. ja siin on, muide näete ka, siin on need äh, esilehed välja toodud slaisil. nüüd reaalsus ja visioonid miks just Vahemeri? me oleme selle kahte ossa jaganud. vasakul pool on kirjutatud rohelisega jah. seal me ei näe mitte mingeid probleeme. on täiesti selge, et äh, et tänapäevase tehnoloogiaga on päris lihtne Vahemere kaudu energiat transportida, aga me näeme, suur auk on Liibüa juures, nii et Alžeeria, Maroko, Tuneesia on kaasatud. näete ka kahte arvu siin, viis protsenti ja üheksa protsenti. Need peaksid teile näitama, et äh, regiooni varustatakse Euroopa kaudu praegu, meil ei ole seal piisavalt energiat. ja viimase viie aasta jooksul on olukord halvenenud. kollasest joonest paremal, kus algab Egiptus, meie arvates ei ole seal võimalik Vahemere kaudu otse mingit trassi avada. sealt ei ole võimalik kuidagi Kreekasse jõuda nii et vasakul on kõik võimalik, kõik, mis on paremal pool, seal me ütleme, et tänapäevase tehnoloogiaga ei ole meil võimalik Vahemere kaudu seal energiat transportida. seal on väga-väga palju kuristikke merepõhjas. Te näete ka kahte musta plekki. see ri-, äh, rõngas on peaaegu suletud, siin on äh, me näeme, et Süüria piirini jõuab äh, energia kohale ilma mingite suuremate äh, tehniliste probleemideta jätkame me siin ka trasside väljaehitamist. Manuel selgitab seda pärast hiljem ja siis te näete seal Liibüa juures ka kahte musta äh, kahte musta märki. seal on täiesti selgelt järgneva kahekümne aasta jooksul me ei suuda midagi ette võtta ja see jääb praegu nii, nagu see on. kui te nüüd päris pragmaatiliselt mõtlete äh, alternatiivsete energiaallikate konkurentide peale, siin on meil tuul, päike, biomass, konkurendiks on gaas, ei ole konkurentideks nafta või midagi muud, gaas on konkurendiks. seitsekümmend protsenti äh, jõujaamades toodetud äh, energiast toodetakse gaasi põhjal. see, mis siin vasakul on, näete, see on gaasi hinna kaos Pole üldse võimalik ette ennustada, milliseks gaasi hind äh, kujuneb, ta on viimaste aastate jooksul muudkui üles-alla liikunud, siin näete viiest dollarist viieteistkümne dollarini on see vahemik ja kui te vaatate kõiki neid äh, andmeid, mis me saame äh, jõujaamadelt äh, ja see, kuuleme, kui suured on nende võimalused, siis on täiesti selge, et järgneva kümne aasta jooksul kõik kahekordistub, on vaja kaks korda rohkem gaasi, kaks korda rohkem sütti ja kaks korda rohkem ka alternatiivseid energiaallikaid. me oleksime lootnud, et seda on võib-olla mitte ainult kaks korda nii palju, kuid äh, pigem neli korda. ja väga tähtis on meie jaoks ka veeenergia, sellepärast et äh, Egiptuses äh, ei ole võimalik praegu äh, rohkem veeenergiat kasutada, samal ajal on aga meil veeenergiat vaja selleks, et äh, energiatarbimist tasakaalustada. Äh, me näeme siin kahe tuhande kahekümnendal aastal on äh, veel, ikka veel päris suur roll, siis meie jaoks väga tähtis on see, et äh, meie püüdlusi takistavad sealses regioonis äh, elektri tarbimise väga suur suurenemine, kuus kuni üksteist protsenti aastas suureneb elektri tarbimine. see tähendab seda, et praegusel hetkel me ei saa kogu elektrienergiat ise toota, me sõltume Euroopast eh, ja sellegipoolest kasvab tarbimine neli kuni kaheksa protsenti aastas. ja kõik eh, partnerid, kelle poole me pöördume, küsivad meilt, et miks me peaksime kasutama päikeseenergiat. Eh, see nõuab viis kuni kümme korda rohkem kapitalimahutusi. tootmiskulud ei ole nii suured meile öeldakse, et meil on hoopis teistsugused äh, mured, me peame vaatama, et tuled ära ei kustuks. ja tahtsin seda teile lihtsalt öelda. ja siis on meil veel ka äh, võitlus äh, eraettevõtete vahel, mis on umbes viiskümmend kuni sada protsenti kallimad, nende tootmiskulud on sada viiskümmend kuni sada protsenti kallimad, sest nad peavad ka riske maandama. mitte sellepärast, et nad seda tahaksid aga nad peavad äh, arvestama ka riskidega ja seetõttu on ka eraette, erapakkujad ka kallimad. siin on nüüd graafik äh, ka tariifimäärade kohta. siin on riigid äh, kaheks jaotatud, siin all kollases on viimasena Egiptus, seal on tegelikult kõige odavamad äh, elektrihinnad kõigest kaks pool eurosenti ja see rohelised riigid seal, see on umbes seitse senti, Maroko, Palestiina, Tuneesia, Liibanon ja Iisrael. ja siis näete neid kolmevärvilisi kaste, näete, tuul on päris konkurentsivõimeline. nii et seal ei tule midagi peale maksta kollane on võrreldes Euroopaga, tegemist on tööstusvoolu hindadega ja sinine, see on kakskümmend kolm kuni kolmkümmend kaheksa eurosenti. Need on tegelikult meie kodutarnijatele määratud hinnad Euroopas keskmiselt. Need neli arvu kakskümmend kolm, kolmkümmend kaheksa, neliteist kuni kakskümmend kolm natukene allpool on umbes need tekkekulud ka päikese ja päik-, päikeseenergiajaamadele ja päikese termoenergiajaamadele ja see oleks siis erapakkujate jaoks. erapakkujate puhul öeldakse tihti, et tuleks tariife korrutada ühe koma viie kuni ühe koma seitsmega, selleks et riske maandada see tähendab seda, et tegelikult ainult tuul on praegu konkurentsivõimeline, kahjuks meil on ainult neli riiki, kus äh, elektrihinnad on nii madalad, et me saame ka tõesti äh, toetusi maksta väga palju selleks, et seda konkurentsivõimeliseks muuta. Need aga head uudised. hoolimata sellest kõigest, kui te täna jõujaama, päikesejõujaama kavatsete ehitada, viissada megavatti tuhande miljoni euro eest ja kui te siis kakskümmend aastat hiljem vaatate tagasi ja mõtlete, kas otsus oli õige või mitte, siis teil tuleb öelda, et jah, sest te näete, mingist hetkest hakkab see jõujaam ennast ära tasuma. Need punased äh, pulgad siin graafikul ongi esialgsed kulud, kus tuleb kogu aeg peale maksta ja kus graafikus lähevad pulgad roheliseks, see tähendab seda, et äh, lõpuks äh, hakkab projekt ka ennast ära tasuma. eriti kui me mõtleme, et ka gaasihinnad tõusevad, et fossiilsete kütuste hinnad tõusevad nii et äh, juba praegu on meil võimalik jõujaamasid ehitada, kui me mõtleme ja lepime sellega, et alguses on lisakulud küll suuremad, aga pärast tegelikult projekt äh, tasub ennast ära. mida me peaksime vältima, on see, mis siin vasakul all nurgas on, ehk see, et kulud absoluutselt enam äh, tagasi ei lähe, midagi sellist ei tohiks küll nüüd lubada, me ei peaks alati just musta stsenaariumit välja valima nende jõujaamade, nende võimaluste puhul, mis meil olemas on ehk et kus siis seitsme kuni kümne aasta pärast jõujaamas kulud vähenevad, on väga-väga head jõujaamad ja ühiskond siis muidugi võidab sellistest jõujaamadest. me tavaliselt teeme kõikide jõujaamade puhul sarnaseid arvutusi. nüüd tulen kuuma kartuli juurde, eksport. juba kaks aastat tagasi kuulsime Euroopast hääli, et Euroopal on vaja päikeseenergiat väga kiiresti kasutusele võtta. see meid meie aruteludes ei aidanud, sest kõik ütlesid, et jah, juba kolm aastat on räägitud, et teil on vaja päikeseenergiat, aga mitte midagi ette ei võeta. nüüd praegusel hetkel leiame meie, et Euroopal ei ole vaja päikeseenergiat, me võiksime seda energiat toota, kui vaja, aga see ei tasu ennast majanduslikult praegu ära. selgitan teile väga lihtsa näite najal. Te näete meie elektrihindasid seal umbes Londonis äh, kakskümmend kuus eurosenti. kui te vaatate lõunasse ehitatavat päikesejõujaama, siis on teil nii-öelda kaks päikest. nii et te saaksite kolmeteist eurosendi eest energiat toota me ei usu aga, et jõujaamasid on võimalik äh, lõunas odavamalt äh, ehitada, me näete, lisame siin kakskümmend protsenti. Äh, jõujaamade ehitamine Põhja-Aafrikas ei ole odavam, seda mitmetel põhjustel. peale selle tuleks äh, Äh, veel energiat ka siis tagasi Euroopasse tuua, te näete, siin on ka kaod arvestatud, siis ka vahendajad tahavad midagi saada, infrastruktuuri haldajad, nii et pluss kolm senti tuleb veel juurde, nii et kakskümmend kolm sent, kakskümmend koma kolm senti oleks see hind, kui see on siis tagasi jõudnud Euroopasse. nii et majanduslikult võib-olla see tasuks ennast ära, majanduslikult võib-olla ka. probleemiks on aga see, et meil ei ole lõunas investoreid, sellepärast et põhjas ei taha keegi päikeseenergiat osta. ja jõujaamasid ehitatakse ainult siis, kui on selge, et järgneva kahekümne aasta jooksul keegi seda energiat ka osta tahab. tegelikult on äh, võit, omavahel võitlemas kolm erinevat tehnoloogiat me ei ole päris kindlad, äh, kas need termilised jõujaamad äh, salvestitega. seal sõltub väga palju sellest, kas äh, on äh, jõujaamasektoril üldse vaja katkematut energiat seal lõunas. tuul on juba praegusel hetkel väga-väga konkurentsivõimeline ja mis puudutab päikeseenergiat, ja päikesepaneele, siis see tegelikult äh, võrreldes äh, muude termovõimalustega on konkurentsivõimeline. see tähendab ka seda, et äh, päikesepaneelid jõuavad varsti ka tuulele järele, paari-kolme-viie aasta pärast on võib-olla, on nad juba otseses võitluses tuuleenergiaga. Need on vähemalt meie hinnangud praegu. meil on viis soovitust et kuna kapitalikulud on siiski väga suured, on väga tähtis, et meil oleks võimalik kaasata suuremad äh, pangad, Araabia fondid ja pangad ei ole praegusel hetkel mitte väga kaasatud. me peaksime, me peame ka ilmtingimata ka Äh, suurendama energiatõhusust ja vähendama elektritarbimist. energiatõhusus on tähtis alternatiivsete energiaallikate jaoks. tegemist ei ole mingi hobiga, mida võib teha, kui õnnestub. ja nüüd, mida rohkem põhja poole me liigume, siis äh, on meil vaja leida ka rohkem ostjaid, kes on ka nõus seda artiklit üheksa katsetama ja testima ja me peame lubama ka neid allikaid, mis ei ole päris rohelised, ehk et me ei peaks olema segu rohelisest, hallist ja mustast energiast. ja me peaksime gaasil töötavate jõujaamade äh, võimalusi äh, lõunast paremini ära kasutama, me peaksime mõtlema, kuidas seda energiat äh, salvestada ja minu viimane slaid, kui te arvate, et päikeseenergia on kallis, mina tulin siia Egiptusest, seal ehitati püramiide inimkäte jõul, kui te tänapäeval jõujaamas ka energiat toodaks inimeste kätega, siis te näeksite, et energiakulud, mõeldes meie toidule, oleksid kakskümmend viis eurot kuni kaks pool eurot kilovatt-tunni kohta. see oleneb sellest, kas te soovite oliiviõli äh, juua või siis hoopis hamburgereid, aga ikkagi meie elekter on tegelikult ikkagi päris odav. suur tänu, härra Kaup, see oli nüüd tõesti väga julgustav lõppsõna ma arvan, et eks me hiljem saame seda arutelus ka veel uuesti üle rääkida ja kohe annaksin sõna ka härra Straussile, palun aitäh. aitäh, äh, proua eesistuja, suur aitäh, et kutsusite mind sellele kuulamisele ja suur aitäh, et andsite mulle ka võimaluse äh, tutvustada äh, Vahemere päikeseenergia kava. Teie ja rääkida teile siis, mida meie sekretäriaat selle plaani elluviimiseks teeb nagu te teate, eh, tegemist on siis ühe suurima algatusega, mida Euroopa Liit eh, Vahemere regioonis on ette võtnud ja riigid on välja töötanud ka siis Pariisi tippkohtumisel kahe tuhande kaheksanda aasta juulis eh, tegevuskava ja prioriteedid. me tuleme nende eesmärkide juurde pisut hiljem tagasi üheks nendest eesmärkidest on arendada kõiki taastuvenergia allikaid ja mitte ainult päikeseenergiat kuigi täna me keskendume siin põhiliselt päikeseenergiale ja veel üheks eesmärgiks on äh, kakskümmend, luua kakskümmend gigavatti lisatootmisvõimsust. ja ma pean siin silmas just nimelt tootmisvõimsust ja mitte lihtsalt ekspordiks minevat võimsust. me peame siin siis silmas äh, kahekümne gigavati tootmist ning Äh, liikmesriikidel on välja töötatud siis nende eesmärkide saavutuseks ka generaalplaanid. nii et, et meil on tõesti olemas ka meetmed, mis võimaldaksid meil meie eesmärke saavutada. see suur poliitiline algatus, mis Euroopa Liidul Vahemere regioonis on, on loomulikult seotud äh, rahvusvahelisemate probleemidega, näiteks kliimamuutuste alased kõnelused. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend ja meil on olemas Pariisi deklaratsioon. sekretariaat, me oleme loonud sekretariaadi siis äh, möödunud aasta lõpus ja juba väga palju asju on aset leidnud. liikmesriikide strateegiad on äh, või riiklikud strateegiad on paljudes Vahemere regiooni riikides juba heaks kiidetud ning äh, on välja töötatud ka olulisi tööstuspoliitikaid, nagu näiteks Desertec, Medgrid ja loomulikult on olemas ka uued rahalis-, rahastusvahendid rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt. niisiis viimase kahe aasta jooksul on aset leidnud protsess, äh, mille käivitajaks oli Pariisi deklaratsioon. see Pariisi deklaratsioon andis nendele protsessidele uut hoogu meie sekretäriaat äh, on siis Pariisi deklaratsiooniga saanud otsese ülesande vaadata, äh, kuivõrd teostatav on generaalplaani ellurakendamine ning meie sekretäriaat on siis ainukene sekretäriaat, millel sellised volitused on. Äh, neljakümne kolme riigi kõrgemate ametnike kohtumisel kiideti see eesmärk heaks ning me viime seda äh, generaalplaani ellu siis koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu ja, ja teiste liikmesriikidega. me tugineme olemasolevatele õigusaktidele, mis siis viimase paari aasta jooksul on välja töötatud ja samuti liikmesriikides äh, olemasolevatele õigusaktidele. meie esimene kohtumine kõigi osapooltega toimus Brüsselis selle aasta veebruaris mida me üritame siis saavutada? meil on paar eesmärki, mis on omavahel tihedalt seotud, neid tuleb siis samal ajal ellu rakendada. kõigepealt eh, generaalplaan üritab luua võrdlusraamistikku kõigi riikide jaoks ning me loodame, et see raamistik kiidetakse ka heaks laia, suure üksmeelega. ja see võimaldaks meil siis arendada tervet rida väga olulisi asju, millele viitasid ka eelkõnelejad äh, asju, millel on siis äh, mõju taastuvenergiaallikate arendamisele Vahemere regioonis. niisiis, äh, meil tuleb leida vahendid selleks, et neid valdkondi arendada näiteks on vaja reguleerivat raamistikku, rahastamisvahendid, infrastruktuuri, tehnoloogiat, oskusteadmed, teabe edastamist. see on meie sekretariaadi üks peamisi ülesandeid. meie soovime eh, väga lühikest ja eh, tabavat poliitilist dokumenti, meil ei ole vaja ridamisi uusi uuringuid, neid uuringuid on meil juba küllalt ning me tahame seda dokumenti hakata ellu rakendama tõesti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, nii et, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me võiksime selle dokumendi siis edastada ka energeetikaministritele. ja loomulikult tuleb meil teha ka edusamme teistes valdkondades, meil tuleb kindlaks määrata ja toetada pilootprojekte ning me üritame välja töötada uusi uuenduslikke rahastamisvahendeid, mis võimaldaksid meil seda, neid pilootprojekte ka ellu viia niisiis, need on need väljakutsed, mis meie ees seisavad. Äh, milliseid meetodeid me kavatseme nüüd kasutada? sekretäriaadi ülesanne on, on äh, kasutada ära võimalikult piiratud vahendeid. meie oleme siis keskpunktiks, kes kõiki neid, keskuseks, kes kõiki neid meetmeid välja töötab aga me oleme ka liikmesriikide kaitse ja poliitilise kontrolli all ning väga palju on selliseid keerukaid küsimusi, mis oma iseloomult on tegelikult poliitilised. me peame hoolitsema selle eest, et meil on ühine nägemus ja me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid on aktiivselt kaasatud sellesse. sekretäriaat on seega oma iseloomult neutraalne, me lihtsalt suuname dialoogi erinevate osapoolte vahel me ei toeta ei põhja ega lõunat ega ühte ega teist tehnoloogiat. meie oleme neutraalsed ning me üritame eh, siis eh, siduda kõiki partnereid, liikmesriike, rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, energeetikatööstust, ühiskonda laiemalt. ja nüüd selle generaalplaani raames ja seda tuleb veel liikmesriikidega arutada, et saavutada edu nende viie nurgakivi osas, mis meil siis on. niisiis äh, rahastamine, füüsiline infrastruktuur, poliitiline raamistik äh,, taastuvenergia kui äh, katalüsaator arenguks ning teadmiste siire ja suutlikkuse loomine ma ei hakka siin liiga üksikasjalikult selgitama, mida need nurgakivid täpselt tähendavad, sest nagu ma juba ütlesin, me peame seda veel partneritega arutama, aga mis puudutab poliitilist ja regulatoorset raamistikku, siis tegemist on pikaajalise poliitilise kohustusega ning liikmesriikide jaoks on väga oluline, et neil oleks mingi võrdlusraamistik ja et ka investorid teaks, milline see raamistik on. nii et, et et tõesti oleks huvi taastuvenergiaallikate arendamise vastu. on vaja seda võrdu, võrdlusraamistikku, mis puudutab investeeringuid, maksustamist ja, ja see on eriti oluline siis, nagu ma ütlesin, taastuvenergia arendamiseks äh, teine nurgakivi on siis rahastamisvahendite leidmine. minu kaks äh, naaberkõnelejat siin ütlesid, et on vahe energia, elektri vahel, mida saadakse siis äh, taastuvenergiaallikatest ja elektri vahel, mida saadakse fossiilsetest kütustest. ning äh, me peame üritama seda lõhet kuidagi ületada. mõned meetmed on juba olemas, aga neid ei ole veel rakendatud. näiteks siin on räägitud artiklist üheksa, mis on kahtlemata väga oluline vahend, aga meil on vaja tasakaalustatud äh, tootmist näiteks kohalikuks tarbimiseks ja ka ekspordiks kui meil on olemas ainult stra-, selline strateegia, mis keskendub ekspordile, siis sellel erilist mõtet ei ole. sellepärast, et Vahemere regiooni riikidel on ju ka oma siseriiklikud vajadused. aga nagu kolleegid juba ütlesid, artiklit üheksa on väga palju uuritud ja ma arvan, et meil on vaja pigem tugevamat poliitilist äh, pühendumust artiklile üheksa, äh, selget signaali meie juhtidelt, et me saaksime edu teha, samme teha veel üks vahend, äh, mis on äh, oluline, on seotud süsinikuga ja süsiniku rahastamisega. Äh, kardetakse, et me võime minna tagasi nende asjade juurest, mis juba on olemas. süsinikukrediite on võimalik selles valdkonnas kasutada kahjuks aga on olemas ka heitmetega kauplemise süsteemi direktiiv, mis oma sätetes ütleb väga selgelt, et mis tahes projektid, mis ei ole kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmekümne esimeseks septembriks heaks kiidetud, ei äh, käi siis äh, nende äh, süsinikukrediitidega kauplemise alla, kui just ei saavutata kokkulepet liikmesriikide ja teiste li riikide vahel. ma tean, et siiamaani mingeid selliseid kokkuleppeid ei ole ja neid ei plaanita ka nii et, et meil on vaja äh, sellist äh, dialoogi Vahemere kahe kalda vahel ja meil on vaja kasutusele võtta taastuvenergiaallikad, aga on oht, et me jääme ilma paljudest rahastamisvahenditest, sellepärast et süsinikukrediite tulevikus enam selliste projektide jaoks kasutada ei saa ja see teeb meile muret. ja see teeb muret ka komisjonile samuti peame üritama vähendada riske Äh, taastuvenergiaallikatel on ka hind. Nendega, äh, nende lepingutega, mis puudutavad kahtekümmet, kahtekümmet viit aastat, kaasnevad samuti riskid ja tuleb hoolitseda selle eest, et meil tõesti oleks olemas süsteemid, mis võidaks, võimaldaksid neid riske vähendada ja samuti kulusid vähendada ning meil tuleb projektid korralikult ette valmistada, meil tuleb hoolitseda selle eest, et me saame tugineda olemasolevatele rahastamisvahenditele. seega meil on vaja struktureeritud lähenemist, me peame hoolitsema selle eest, et me tegutseme arukalt. on olemas terve rida meetmeid, neid meetmeid tuleb koordineerida, eh, nii et, et nad kõik aitaksid sama eesmärki saavutada, meil on vaja poliitilist tahet ja meil on vaja ka palju koostööd ja kui me seda ei suuda saavut-, kui me selle suudame saavutada, siis me eh, suudame neid tehnoloogiaid ka laiaulatuslikult arendada. ja ja nagu eelkõneleja ütles, kui me neid, kui me suudame neid tehnoloogiaid laias ulatuses kasutusele võtta, siis ka nende kulud vähenevad. veel üks oluline punkt on infrastruktuur ja infrastruktuuri võrgustikud. ma ei hakka sellel teemal pikemalt peatuma, sest seda käsitletakse veel ka teistes ettekannetes, aga asja tuleb näha laiemast perspektiivist, kui me vaatame infrastruktuuri ei tohi lihtsalt keskenduda ühendustele Vahemere kahe kalda vahel, see on loomulikult oluline aga tuleb vaadata ka nendele ühendustel, neid ühendusi, mis on Vahemere lõunakaldal sealsete riikide endi vahel. sellele viitas ka eelkõneleja ja samuti tuleb arvestada sellega, et kui palju siis seda keskkonnasõbralikku energiat on Euroopale kättesaadav. taastuvenergia peab olema äh, arengu katalüsaatoriks Vahemere lõunakalda riikides. E, ei ole ju mingit mõtet äh, lihtsalt äh, siin mingit energiavahetust põhja ja lõunakalda vahel läbi viia. sellise energia kasutamine on kasulik ka nendele lõunapoolsetele riikidele. ja seega meil on vaja selliseid kohaliku sisu klausleid, nagu meil mõnede riikidega juba lepingutes on Äh, ilmselt on vaja ka täiendavaid uuringuid, aga see kohalik äh, sisu äh, lõunapoolsetes riikides on praegu kuskil kolmkümmend, viiskümmend protsenti ja enamike riikide puhul ainult kakskümmend, kolmkümmend protsenti ja see ei ole piisav. sellepärast, et ja kui me olukorda ei paranda, siis see maks, maksebilansi olukord ei parane samuti on meil vaja eh, edasi anda oskusteavet ja tehnoloogiat. me peame kindlaks tegema, kuidas seda kõige paremini teha, peame hoolitsema selle eest, et on olemas selleks vajalikud platvormid. Need on kõik need küsimused, mida meil tuleb arutada liikmesriikidega selleks, et meil tõesti oleksid eh, realistlikud, eh, meil tõesti oleks realistlik pilt meie ees seisavad väga suured väljakutsed ning Euroopa Liit ja parlament mängivad väga olulist rolli. sellepärast, et teie saate hoolitseda selle eest, et neid asju edendatakse. ning me tõesti oleme jõudnud teelahkmele, järgmised äh, aastad on otsus, otsustava tähtsusega ja ma loodan, et need aastad on edukad. kõik eeltingimused on olemas poliitiline tahe kliimamuutustega võitlemiseks on olemas. energiavarustuskindlus äh, on jällegi teema, mis on päevakorda tõusnud, eriti pärast äh, tuumakatastroofi. nii et, et äh, praegu on tõesti aeg arendada selliseid projekte, aga loomulikult Vahemere riigid on siin teerajajateks aga ka Indias, Hiinas, Põhja-Ameerikas äh, asjad arenevad. nii et, et kui me ei jät-, ei tegele nende asjadega, siis võime, võida, võivad teised riigid meist ette minna. Äh, Vahemere lõunakalda riigid kaotavad oma teeraja staatuse ja kaotavad niimoodi võimaluse. nii et, et äh, ei tohi ajale jalgu jääda, aitäh suur tänu, härra Strauss, ka teie väga huvitava ettekande eest ja vaadates nüüd kellale, annaksin kohe sõna teile, härra Burkhardt. ehk et saaksite teie ka siis ruttu oma märkused teha. suur aitäh! minu ettekande slaide parajasti äh, pannakse üles, jah, nii Äh, teeksin lühikese sissejuhatuse nende jaoks, kes ei ole päikeseenergiaga veel kunagi varem kokku puutunud. meie ettevõte on kakskümmend aastat, vabandust, kaksteist aastat vana. ja me oleme tõesti tegelenud päikeseenergia ja fotokalvaanikaga, me asume USA-s, nii et oleme USA firma, aga meil on ka Saksamaal äh, tootmisrajatised, samuti USA-s, Malaisias, Prantsusmaal ja Vietnamis me plaanime ka rajatisi me oleme äh, äh, üks maailmas suuruselt teine fotogalvaanika moodulite tootja ning äh, ja me oleme saanud kuulsaks ka kui kõige odavam tootja. seda tänu tehnoloogiale, mida me kasutame ja meie tootmiskulud on kuskil seitsekümmend viis USA senti vati kohta. ma arvan, et üks põhjus, miks me siin täna kuulamisel tahtsime osaleda, on see, et me saaksime kõnelda sellest torujuhtmest, mille me oleme ehitanud. Äh, samuti tahaksime rääkida päikeseenergia projektidest kõrbepiirkondades. meil on äh, mitu sellist projekti praegu, need on äh, enamasti seotud siis USA edelaosaga me oleme siis, äh, siin on meie arenguvõimalused Vahemere regioonis näha. Äh, selles piirkonnas on vajadus energia järele, eelkõnelejad seda juba mainisid ja kui me tahame kiiresti luua energiatootmise võimalusi, siis äh, päikeseenergia ja vastav tehnoloogia on väga hea võimalus. loomulikult on võimalik ka olemasolevaid tootmisvõimsusi paremini ära kasutada me teeme koostööd väga paljude klientidega nii Euroopas kui ka USA-s, kes siis äh, on äh, võtnud päikeseenergia oma energiakombinatsiooni. lisaks äh, tuleb veel suurendada siis äh, energia kasutamist Vahemere regioonis ja ma arvan, et see on üks valdkond, kus just fotokalvaanika, äh, mida on võimalik nõudlusele väga lähedale viia, äh, on selline paindlik võimalus. ja kuna me räägime siin praegu suure ülekandeinfrastruktuuri loomisest, ja seda me peame tegema, aga kohalikul tasandil saame niimoodi vältida ka ülekandekadusid ja, ja jaotusvõrgu kahus, kadusid, kui me ehitame tõesti oma võrgud üles intellig-, arukalt. ja veel ka sotsiaalne aspekt, töökohtade loomine üks ehitusmeeskond USA-s, kui siin arve esitada, kasutab kuskil kahtesadat seitsekümmend viit töölist nii et, et juba ainuüksi ehituse poole pealt on siin suur töökohtade loomise potentsiaal, kui me võtame päikeseenergia kasutusele. ja loomulikult siis veel oskuste omandamine, oskuste edastamine, see on samuti väga olulise tähtsusega. Äh, ma arvan, et äh, see majandusharu on väga kiiresti küpsenud ja nende teadmiste ja oskuste edasiandmine on tõesti väga oluline ja loomulikult ka keskkonnakaalutlused ja mitte ainult keskkonnakaalutlused, vaid ka energiavarustuskindlusega seonduvad kaasutused, sõltumatus fossiilkütustest, sõltumatus hindade kõikumisest ja äh, impordivajaduse vähenemine. paljud inimesed ei tea, mida, millised need suured fotogalvaanika projektid välja näevad ja millised on nende eelised nii et, et kui te vaatate neid projekte, siis tegemist on projektidega, mis ei kasuta vett, gaasi ega naftat selleks, et tegutseda. tegemist on täiesti keskkonnasõbralike projektidega, ei ole jäätmeid, ei ole heitmeid. ja see on eriti oluline sellistes piirkondades nagu kõrbed näiteks. Äh, hoolduskulusid praktiliselt ei ole või ma ütleksin, et neid on väga kerge hooldada sellepärast et me kasutame lihtsalt Äh, väga lihtsaid seadmeid, väga lihtsat tehnoloogiat, mida on kel-, kerge hooldada ja süsiniku jalajälg on siin ka loomulikult väga oluline äh, ja oluline on ka, et energia ennast kiiresti ära tasuks, sest et äh, see on ju asja mõte, et me võtaksimegi taastuvenergia kasutusele. üks väga oluline valdkond, mille ko-, mille kohta ei ole väga palju teadmisi, Äh, nimelt, äh, et tolm ja niiskus tegelikult ei ole mingi tõsine probleem. Äh, kui nüüd arvestada geograafilisi piiranguid, siis loomulikult päikesekiirguse olemasolu on väga oluline tegu, tegur, aga tegelikult usaldusväärse süsteemi võib üles ehitada ükskõik kuha, kuhu ja mõned Euroopa riigid on ka seda tõestanud. projekti arendamise aspektist on väga oluline, et et meil oleks väga lühikene ettevalmistusperiood, väga lühikene ehitusaeg, nii et, et need projektid saaksid äh, siis äh, üles ehitatud väga modulaarsel ja paindlikul viisil. see modulaarne viis on ka väga oluline rahastamise aspektist. Äh, kapitalikulud on loomulikult olulised, aga üheks eeliseks on see, et hoolduskulusid praktiliselt ei ole ja neid projekte tõesti saab rahastada niimoodi moodulite läbi Äh, osamaksete, osad, osade kaupa ja see loob võimalusi, sest et äh, mõned selle projekti osad siis hakkavad juba energiat andma ja ka tulu to tootma. Äh, ja loomulikult ei ole vaja sellistele projektidele mingit vee või gaasi infrastruktuuri ja see loob võimalusi piirkondadega, kus sellist struktuuri, infrastruktuuri ei ole ning ja, ja maastik ei ole oluline, igale poole saab ehitada eelistatavalt oleks vaja sellist pasast äh, maapinda, aga ka mäenõlvadele saab ehitada. ja rahastamise aspektist veel äh, ma ütleksin, et väga oluline on kapitalikulude vähendamine ja meie kogemus näitab, et seda on võimalik teha koguni nelikümmend protsenti, nii et, et seda moodulite süsteemi kasutades on, on see tõesti võimalik. ja äh, see rahastamise aspekt on Deserteki kontekstis väga oluline, kuidas neid kulusid vähendada. ja, ja see foto Galvaniga äh, on väga hästi rahastatud ning äh, ja rahast- äh,, finantsinstitutsioonid on selliste projektidega juba tuttavad ja ma läheksin nüüd kiiresti edasi, et meil oleks aega ka aru, äh, aruteludeks. näitan teile lihtsalt mõningaid pilte, et teil tekiks ettekujutus nendest suurtest päikeseenergiaprojektidest. siin on kümne, kaheksakümne megavatised projektid erinevatest maailma paikadest ja see siin on siis tänapäeva kõige suurem projekt, kahesaja üheksakümne megavatine projekt Arizonas ja meil on siis energiaostuprojekt PGE-ga, mis on üks California suurfirma. tegemist on väga konkurentsivõimelise projektiga ning see projekt tõesti näitab, et me oleme jõudnud sellesse etappi, kus need projektid on jõudnud faasi, kus nad on juba äärmiselt konkurentsivõimelised. ja üks asi, mida ma tahaksin veel öelda, on see, et päikeseenergial on tohutu suur väärtus, olgu see siis tarbimiseks või tarbi- või ekspordiks. nii et, et see energia ei ole mõeldud ainult kohalikuks tarbimiseks, seal on ka ekspordi aspekt ja see aitab neid projekte elujõuliseks muuta ja ne, oluline on see, et päikeseenergia tõesti on juba täna konkurentsivõimeline investeering Äh, säästev elektri tootmine on see, mida me peame silmas pikemas perspektiivis, äh, sellepärast et need äh, projektid võimaldavad tõesti toota elektrit peaaegu ilma kuludeta. samuti käib sellega kaasas töökohtade loomine, sotsiaalne areng, oskuste edendamine ja lõpetuseks üks asi, mida meie ettevõte ja kogu meie sektor on viimastel aastatel õppinud, on see, et ähm, me oleme nüüd siis jõudnud üle, meil ei ole enam vaja toetusi, me oleme nüüd üleminekufaasis, see on küll selline keeruline faas, aga meil on vaja jõuda siis nüüd jätkusuutlikele turgudele ja äh, ületada see lõhe, millele siin keegi viitas, siin räägiti taastuvenergiast tootmisele ja fossiilsetest kütustest toodetud energiale ja selle teemaga me praegu ka tegelema me tahame luua siis äh, võimalikku äh, suutlikkust ja tõesti saavutada neid eesmärke, mida me siin siis kogu aeg oleme korranud. ning lõpetuseks äh, tuleb vaadata ka jätkusuutlik toote, toodete kasutustsüklit. Need rajatised, mida me esita-, ehitame, peavad olema pikaajalised ja kes-, kestlikud ning lõpetuseks on meil vaja ka stabiilset ja sidusat ja järjekindlat ja selget poliitilist raamistikku ja see on see sõnum, mida me tahaksime teile ka edastada. suur tänu, härra Burkhardt, ka teie väga huvitava ettekande eest, tõesti väga hästi tegite siin päikesepaneelide fotokalmoonikale reklaami ja nüüd on meil mõned minutid, et arutelusid pidada kolleegidega, kõik, mis puudutab taristut, rahastamist äh,, seda räägitakse veel kahel järgneval paneelil, nii et äh, kolm kolleegi on juba sõna palunud, äh, keskenduge pigem poliitilistele punktidele ja siis ka Deserteki projektile. kõigepealt proua Riera Madurell, palun. suur tänu teid juhataja toolil tuletab mulle meelde vanu häid aegu. aga tahaksin tänada kõiki meie tänaseid kõnelejaid täna siia tulemuse eest, tehtud töö eest, teie ettekannete eest, kõik, mida te üt-, rääkisite, oli äärmiselt huvitav. ja väga tore on alati rääkida inimestega, kes konkreetselt töötavad selliste projektidega, nagu me siin täna oleme kuulnud. kõik te tutvustasite meile oma projekte ja ma oleksin tegelikult tahtnud kuulata teid kõiki koos. ja äh, milline on teie nägemus nende kahe projekti koos äh, toimimisest, koos eksisteerimisest, kas on mingisugust koostööd, kas on mingisuguseid sidemeid nende kahe projekti vahel ja kas need täiendavad teineteist? tänu, proua Reera Maturell, korraldame kõigepealt kõik äh, küsimused ja siis saate vastata. härra Turmes, palun. härra Kaup, te ütlesite, et äh, võrke Äh, ehitatud ainult siis, kui kaablis on võimalik äh, rohelist, halli ja musta elektrit äh, segada. mina leian, et süsi nüüd küll pole kõige parem asi, mida peaks tooma Euroopasse niimoodi. see oleks väga õudne minu arvates. kas teil on mõni mõte kuhuni see kõik viia viib. ja siis First Solar, ka mina olen härra Straussiga nõus, meil on vaja tööstuspoliitilist ja tööpoliitilist dimensiooni nende inimeste jaoks seal regioonis. Teie olete nüüd äh, maailma tasandil toimija. mida peaks nüüd ette võtma selleks, et Egiptuses, Tuneesias oleks võimalik tõesti ka tootma hakata ja kas need on mõtted, mille peale te olete siis tõesti ka tõsiselt mõelnud või millest äh, teie jaoks see kõik sõltub? suur tänu, härra Turmes ja Paul Rüübih, palun. ja suur tänu, suur tänu, Angeelika Niibler. minu küsimus on First Solarile kõigepealt. meil siin Euroopa Liidus on ühine uurimiskeskus Itaalias, mis katsetab päikesepaneele ja kas te, te olete nende tööga kursis, teate, milline see töö on ja kuidas seda tehakse, kas äh, on võimalik sellele tööle ka poliitilisi otsuseid üles ehitada? teine küsimus. Claude Turmesega paar päeva tagasi või eelmisel nädalal kohtusime äh, arenguvoliniku Piibalksiga, kes enne oli energeetikavolinik ja tema ütles, et arenguabis on nüüd täiesti uus raskuskese. selle asemel, et poliitilises valdkonnas pädevusi välja arendada, soovib ta just energiavaldkonda, eriti just Aafrikas uutele taladele panna ja et arengupoliitikas uued regionaalstruktuurid luua selleks, et heaolu oleks võimalik luua ja ka siis energiavarustust kindlustada. kas te olete selle kohta midagi kuulnud? komisjon on teatanud, tahtist avaldamas selle kohta ja kas te arvate, et sellistel mõtetel on ka tulevikku? ja kolmandaks, rohelise arengumehhanism, keskkonnasäästliku arengumehhanism, väga mitmed riigid on otsustanud, et nad loobuvad tuumaenergiast. kas te usute, et selline tuumajaam ähm, kas seda on võimalik selle rohelise arengu meetme kaudu kompenseerida, kas see oleks üks alusstrateegiaid? suur tänu, kolleeg Rüübik, selle küsimuse eest ja nüüd viimasena härra Peelet, palun. suur tänu. vabandust, et ma hiljaks sain ja võib-olla ma, ma esitan küsimusi ja millele te juba vastasite, aga mul olid siin külastajad, nii et seetõttu vabandan. mis puudutab äh, päikseenergia ekspertide projektide näht-, vastavust äh, ja, ja elujõulisust, kui elujõuline see on tegelikult äh, ja transport Euroopasse, sellepärast et transpordi äh, käigus läheb päris palju energiat kaduma ja härra Borghardt, kus te töötate, toodate oma päikesepaneele, kas Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus äh,, kas äh, on Ameerika Ühendriikides või Euroopas veel mingisuguseid tootmisvõimalusi või on äh, selleks juba liiga hilja, kas äh, hiinlased on juba juhtohjad endale haaranud? suur tänu, kolleeg Peelet, mina tahaksin ka ühe küsimuse esitada minu jaoks ja ma arvan, üldse selles penaalis on ka väga tähtis mõelda sellele, mida poliitilisel tasandil ja ka siin parlamendis on võimalik äh, välja töötada, mis oleks teie nii-öelda jõulusoovide nimekiri, et äkki te võiksite öelda, mida me saaksime teha, vaatan ka kolleeg Turmese poole ja selle alternatiivsete energiaallikate direktiivi peale, see võeti kahe tuhande kaheksandal aastal ju vastu. esimesed tööd on juba ära tehtud ehk siis konkreetne küsimus, me toetame teie visioone, me soovime tõesti pilootprojekti äh, elluviimist, küsimus teile, härra Burkhardt, äh, miks tööstusettevõtted peaksid minema Marokosse ja seal ähm, neid äh, struktuure üles ehitama ja mida saaksime meie ära teha, kuidas me saaksime komisjoni motiveerida, et ta hoolitseks ka direktiivide rakendamise eest liikmesriikides ja mis on siis veel need küsimused, kus me võime öelda, et jah, rahastamine on küll üks asi, aga et meie saame seda teha selleks, et need projektid ellu viia. teeksin ettepaneku, et anname teile, härra Burkhardt, sõna vastuseks ja siis vastupidises järjekorras saavad kõik sõna, selleks et vastata kõikidele küsimustele, mis teile esitati isiklikult või mis üldiselt esitati, palun nii et kõigepealt äh, alustan ka mina vastamist tagumisest äh, otsast, äh, härra Bellet ja Hiina küsimus. kõigepealt, kuivõrd see on teatav täpsustus või selgitus, meie ei tooda oma elementi Hiinas, vaid Saksamaal, Saksa-Poola piiril, Ameerika Ühendriikides samuti ja üks vabrik on meil Ohio's, teine Arizonas, paigas nimega Gomesa ja siis äh, Malaisias äh, toodame samuti äh, Vietnamis oleme praegu ehitamas vabrikut, sellepärast et Aasia turg on hoogu sisse saamas ja me peame kohapeal olema ja praegusel hetkel on tegevuse peatanud tehas, mis viib mind kahe cloud'i küsimuse juurde. Prantsusmaal on meil tehas kuid tegelikult turg praegusel hetkel ei ole piisavalt elujõuline ja seetõttu oleme praegusel hetkel selle projekti peatanud, nii et sealt edasi minna siis Claude'i küsimuse juurde. minu meelest ja vaatan ka siin seoses Marokoga on see elujõulisus kõige olulisem teostatavus ja see võimaldab siis investoritel investeerida mingisuguses, mingisuguses, mingisuguses riigis, ükskõik kuidas, kas siis äh, võib-olla allhangete kohaliku tasandi kasutamise puhul äh, või, või kuidas äh, iganes, aga igal juhul on meil võimalik äh, kulusid teataval määral maandada, aga kõige olulisem on stabiilne ja <laughs> Äh, kõige olulisem ongi see elujõulisus ja kõik projektid äh, võivad olla omaette elujõulisused, jõu, jõulised, aga, aga turg peab olema elujõuline ja seetõttu normatiivid on äärmiselt olulised ja ähm, meil tekib elujõulisus läbi taastuvenergia direktiivi ja seatud eesmärkide ja Saksamaa äh, puhul võib positiivseks näiteks tuua seda, et eelmisel aastal otsustati meie vabrikus tootmist viiesaja megavatini suurendada, seda sellepärast, et Saksa turg on olnud äärmiselt või Saksamaa on olnud äärmiselt, äärmiselt stabiilne seoses fotokalvaanikaga ja mis puudutab härra Rüübikit äh, ja ühist uurimiskeskust, siis jah, me oleme selle keskuse äärmiselt suur fänn, energia, taastuvenergia uurimiskeskus ühine, see oleks väga tore ja kui me vaatame, milliseid katseid on äh, läbi viidud seoses äh, fotokalmaanika paneelide või elementide ja mudelitega, siis see on äh, äärmiselt huvitav ja kui me vaatame, millised võimalused on pärast tulevikus, siis äh, uued ettepanekud toovad äh, energiakulutused miinimumini ja seda on Saksamaale, on Saksamaagi kogenud, see oleks oluline sõnum meil ka Vahemere piirkonnale mis on huvitatud pikaajalisest jätkusuutlikust energiatootmisest. mis puudutab äh, arengupoliitikat, äh, siis me oleme pidanud läbirääkimisi Viibalksi ametkonnaga äh, ja energia ja arengu omavahel seostamine on äärmiselt äh, oluline ning juurdepääs elektrile ja energiale kui sellisele toob endaga kaasa mitmeid teisi positiivseid tegureid seoses hügieeni, hariduse äh, ja nii edasi ja ja tööstust ei saa olla ilma energiata, nii et äh, see telg on äärmiselt oluline, arengupoliitika ühitamine energiapoliitikaga olen väga arukas lahen-, lähenemine ja Põhja-Aafrika ja teiste Vahemere piirkonna jaoks, piirkondade jaoks on see äärmiselt oluline. mis puudutab puhta arengumehhanismi, siis äh, Saksamaa ja, ja kui ma meenutan, siis äh, Itaalia äh, rahvahääletust on astunud taastuvenergia seisukohast vägagi paljulubavaid samme ja ja meie fotokoloonika valdkonnas oleme stabiliseerunud oma võrgud ja, ja Saksamaa valitsus äh, Äh, uurib põhjalikult seda, kuidas taastuvenergiaga katta vajalikku äh, puudujäävat äh, võimsust ja kui me hindame oma energiaportfelli, siis tegelikult meie taastuvenergia direktiivi eesmärgiks ongi taastuvenergia põhienergia tootjaks toomine. ja gaas võib olla küll konkurendiks konku-, konkurendiks taastuvenergiaallikatele, kuid kõige parem oleks tegelikult gaasi kasutada näiteks hüdroenergia täiendava allikana. suur tänu, härra Burkhardt ja nüüd äh, Monsieur Strauss, palun, teil on sõna. suur tänu. jah, meil esitati terve rida huvitavaid küsimusi. Raama Turell kõigepealt rõhutasite, kui oluline on erinevate projektide äh, üksteise täiendamine, omavaheline täiendamine. ma arvan aga, et siin on tegemist, on äh, erinevate projektidega. ma ei tahaks äh, siin rääkida siin Desertechi nimel, kuid tegemist on tööstusprojektiga, kus on majanduslikud te te tegurid kõige olulisemad, meil on, on poliitiline projekt ehk eesmärgid tegelikult on äh, sarnased ja kolleegid Plansolarist äh, ütlesid, et äh, me peame looma raamistiku, mis edusamme soodustab ja arengut soodustab. meie eesmärgiks on tehniline abi ja vajalikud vahendid. nii et need projektid tegelikult ei konkureeri omavahel, vaid täiendavad teineteist Nad eksisteerivad teineteise kõrval ja seetõttu me peame ka koostööd tegema ja kandma hoolt selle eest, et need projektid siiski täiendaksid teineteist. mis puudutab sotsiaal- ja tööstuspoliitikat, ja töökohtade loomist lõunapoolsetes riikides, siis tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. ma rõhutasin seda ka oma ettekandes arvuliste näitajate osas võib öelda, et Maailmapank tegi väga huvitava uuringu hiljuti ja avaldas äh, pisut äh, statistikat, kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti on äh, installeerimise installeerimise puhul töökohad ja näiteks ja me toome, lööme tookohti ka vähem arenenud riikidesse, see, e, sellepärast et igal juhul tuleb kasutada kohalikku infrastruktuuri ja kõige kergem töökohtade loomise tehnika on näiteks terasetööd. ja on ka mitmeid tehnilisemaid valdkondi vastuvõtjate osas on meil väga vähe vastuvõtjate maa, tootjaid maailmas, aga igal juhul kohaliku tasandi töökohtade loomine sõltub väga suures osas kohalikust infrastruktuurist. Marokos, Egiptuses on juba olemas selliseid tööstus vahendeid, mida saab kasutada ja, ja peab, kõik sõltub ka turust, kriitiline mass peab olemas olema, muidu kohaliku tasandi tootjat pole vaja, nii et tegelikult tuleb kõigepealt äh, vaadata üldpilti. ja samuti tuleb vaadata ka kohaliku, kohalike ettevõtete võimekust, kas kohaliku tasandi ettevõtted suudavad projekti algusest lõpuni täita ja ka tööstuslikku keskkonnast hoolt kanda, vabrik äh, ja nii edasi ja nii edasi ja siis tuleb mõelda jällegi ka koolitusvajadustele, äh, teadusuuringute vajadustele ja kas saab pikemas perspektiivis äh, ka kõik seal vajaminevad isikud kohalikult tasandilt hankida. ja rahastamine muidugi kui me vaatame äh, kulusid, võrdleme kulusid, äh, äh, siis jah, nagu kolleeg ütles, lõunas on rohkem päikest kui põhjas, siis tegelikult loomulikult seal on meil loomulik konkurentsieelis. mis puudutab Euroopa Liitu, kui Euroopa Liit soovib saavutada oma kliimaga paketi ka püstitatud eesmärgid, meil on siin artikkel üheksa, mis äh, annab ähm, teile kõik võimalused eesmärkide saavutamiseks. ning äh, samal ajal äh, aitab arendada kohaliku tasandi tööstust lõunapoolsetes riikides. ning te saate ka omalt poolt panustada nende riikide arengutesse, kui aitate neil äh, taastuvenergiat kohalikuks tarbimiseks toota. nii et vastuseks teie küsimusele, mida me tahaksime Euroopa Parlamendilt, vastaksime me, me tahaksime, et äh, Euroopa Parlament äh, oleks poliitiliselt äh, nähtav ja seda ka pikemas perspektiivis seoses meie projektidega. me oleme jõudmas oma töödes murdepunkti ja loodetavasti projektid üha koguvad jõudu ja saavad suure hoo sisse ja me saame kaasa aidata kliimamuutuse vähendamisele. nii et teie abi on sellega seoses oluline ja oluline on ka praegusel hetkel teie abi seoses muutustega poliitilisel tasandil lõunariikides. Euroopa Parlament peaks aitama meil kasutada neid tööriistu, mida meil on vaja me rääkisime juba, millistest tööriistadest äh, me, äh, ma siin räägin, artikkel üheksa ja nii edasi, nii et kõik asjaosalised peavad poliitilisel tasandil tööd tegema. Need äh, on siis minupoolsed kommentaarid, palun aidake meile poliitiliselt nähtavaks jääda ja andke meie käsutuse vajalikud tööriistad suur tänu, härra Strauss ja nüüd härra Kaup, nüüd äh, härra Klot Turmese küsimus, kui mustaks võib äh, rohelist energiat siis äh, teha? ma arvan, et me võiksime kokku leppida, et gaasijõujaam, mm, kui tal on null koma neli tonni megavatt-tunni kohta saastme, saastatus ja rohelise null koma kaks, null koma kolm megavatti siis, kui see on rohelisega segatud, siis ma arvan, et see oleks päris hea. minu suurimaks sooviks on see ja seda on juba ka mainitud erasektori poolt, et kõige suuremaks tõkkeks on kapitalikulud. ja meil on vaja ka paremat riskimaandamissüsteemi, sest erinevused kolme ja viie protsendi vahel või kaheteist protsendi intressimäärade vahel. sellise jõujaama rahastamiseks tegelikult pea kahekordistab äh, elektrihinnad, nii et riskide maandamine, parem riskide maandamine oleks väga-väga tervitatav äh, päikesejõujaamade jaoks transpordikulud ja võimalus äh, Põhja-Aafrikast Euroopasse transportida elektrit, ma näitasin oma slaididel, et kui me Alpidest üle saame, siis tasub see võib-olla tarbijale tõesti ära, sest kilovatt-tunni hind tõesti väheneb võrreldes päikeseenergia hinnaga, mida me ise siis kohapeal toodame Saksamaal või veelgi põhja pool see sõltub ka sellest, et seal lõunas on meil võimalik sama investeeringuraha eest kaks korda sama palju kilovatt-tunde energiat saada ja need äh, kolm senti kandetasu ja vahendustasud äh, jah, need on siiski väiksemad, nii et elekter on tõesti äh, atraktiivne ja ka kulud on madalamad. kui see elekter jõuab Hispaaniasse, siis, siis see ei oleks väga atraktiivne, aga põhja poole seda transportida oleks küll väga-väga huvitav mõte. suur tänu ja viimasena härra Fanson. jah, suur tänu. ma arvan, et suurem osa küsimustest on juba piisavalt põhjalikult vastatud ja kõik, mida minu eelkõnelejad siin juba mainisid, äh, oli väga õige ja ma võtaksingi lihtsalt selle arutelu kokku ja ei hakka midagi uut siia lisama. väga huvitav oli minu arvates see küsimus, et kuidas näeb asi välja nende projektidega Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, et kas nad on konkurentsivõimelised ja kas nad äh, omavahel ei konkureeri ma arvan, et oleks väga õudne, kui selles esimeses etapis, kus meil tuleb tõesti kogu see protsess käima lükata, äh, hakkaksime energiat ennast äh, kulutama konkurentsile. väga õige on see, mida ütles Mark Strauss, me peaksime üritama võimalikult palju äh, tasakaalustada. väga tähtis on, et äh, meil oleks äh, poliitilisel tasandil tõesti kokkulepe selle päikeseenergia tootmiseks Vahemere riikides, äh, et äh, Vahemere riigid oleks kaasatud ja poliitiline tahe oleks selle taga nagu meie algatuse nimi juba ütleb, tegemist oli tööstusettevõtete algatusega, meil olid tõesti ainult ärilised kaalutlused selle taga, me ütlesime, et me soovime seda projekti alustada, meie hoolitseme selle eest, et see käima lükatakse kiiresti. jah, me näeme, me siin keskendume päikesepaneelidele Äh, istume töögruppides ja räägime sellest palju. tööstuse jaoks on tähtis, et mingi turg tekiks, turg, kuhu ettevõtted saaksid investeerida ka pikaajaliselt ja tegemist on tegelikult täiesti erakorralise olukorraga, kus äh, rahvusvaheline tööstus, praegu on seal seitseteist riiki, ettevõtted seitsmeteistkümnest riigist, kuigi liikumine sai alguse Saksamaalt ja need seitseteistkümne riigi ettevõtjad ütlevad, et me peame vaatama kaugemale kui oma koduõu ja me räägime siin vähemalt neljakümnest aastast. väga tähtis on, et meil oleks Euroopas raamistik, samamoodi nagu ka Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, ehk et oleks teatud stabiilsus tagatud nendele suurtele investeeringutele, mis on vaja teha energiavarustuskindluse tagamiseks ja praegu olemasolevate äh, fossiilkütustel töötavate jõujaamade ümberehitamiseks selleks, et neljakümne aasta pärast oleks meil põhiliselt võimalik kasutada alternatiivseid äh, energiaallikaid ja see, et tööstusettevõtted ütlevad, et me tõesti vaatame kaugemale kui oma koduõu, me vaatame kaugemale kui see, et ainult meie koduriigis luuakse töökohti, vaid et luuakse töökohti ka nendes regioonides, kus energiat tegelikult toodetakse ja kus seda edasi transporditakse. nii et ma arvan, et meie lähtepunktist on tegemist väga huvitava projektiga, väga huvitava lähenemisega, me oleme nõus seda toetama, väga tähtis on, et me ka tasakaalustaksime seda kõike, minu arvates väga tähtis on see NetGriti äh, projekt Prantsusmaal, kus on keskendatud, keskendutud just äh, võrkudele. minu arvates Desertec jääb siiski erakorraliseks juba sellepärast, et meil on väga pikk areng, me oleme keskendunud neljakümnele aastale. MSB NetGripiga tehti algust ja see projekt oli mõeldud kümneks, viieteistkümneks aastaks, aga ma kardan, et nad ka pikendavad neid projekte. siis need põhilised küsimused, ka see, mida Claude Turmes küsis energia väljavahetamise kohta, jah, oleks väga halb küll, kui me äh, ehitaksime küll taristut üles, parandaksime neid ja siis hakkaksime nende kaudu to-, transportima äh, söel toodetud äh, elektrit. võib-olla tähtis oleks siiski mõelda sellele, et me eelkõige kasutaksime alternatiivseid energiaallikaid. siis härra Rüübich esitas küsimuse päikeseenergia eksportimise kohta Äh, pikaajaline läbiviidamisuuring, see, et pikaajaliselt ja väga pikka maad transporditakse tegemist on tõesti väga pikaajalise küsimusega, me peame mõtlema selle peale, kuidas turg areneb Euroopas, milline on olukord Aafrikas, Põhja-Aafrikas, milliseks kujuneb olukord Lähis-Idas, millised on võimalused erinevaid võrke ühendada, millised on hinnaliikumised elektri transportimine ühest punktist teise äh, tasub ennast ära ainult siis, kui äh, e hind seda ka põhjendab, ei ole mõtet võrkudesse investeerida, kui see elektri hinnad lakke lööb. meie jaoks on see üks kõige tähtsamaid uurimisvaldkondi, me peame hindama, milliseks kujuneb pikaajaline hindade areng erinevatel turgudel ja alles pärast seda on meil siis võimalik ka öelda, äh, Äh, millistesse turuosadesse, vabandust, võrguosadesse me investeerime. Te esitasite ka küsimuse, mis oleks siis meie äh, jõulusoovide, jõulukingisoovide nimekiri jah, jõulud äh, ei, ei ole veel päris ukse ees, aga minu arvates on kõige tähtsam see, et me ka poliitiliselt Euroopa, Euroopa ja Põhja-Aafrika ühendame me loome partnerlussuhted ja arvestame sellega, et meil ei ole väga palju erinevaid energiaallikaid tulevikus kasutada. meil on vesi, tuul, päike. Need on tegelikult ainsad võimalused ja näiteks Aafrika Põhja-Aafrika kõrberegioonides on väga palju võimalusi päikeseenergia ja tuuleenergia tootmiseks ja me peaksime tõesti üheskoos stabiilse raamistiku looma selleks, et seda kõike ka majanduslikult võimalikuks teha. aga tõesti toonitan siin seda majanduslikku poolt, ükskõik mida me teeme, üheskoos äh, poliitilisel tasandil, ettevõtete tasandil, uurimisinstituutide tasandil. tähtis on, et me kasutaksime tehnoloogiat, mida me tunneme, äh, mille me oleme välja töötanud ja mille me viiksime siis ka turule tegelikult on see, see asi, mida siin juba mainiti. nimelt tuuleenergia Põhja-Aafrikas tasub ennast praegu ära ja olen Albrecht Kaupiga täiesti nõus, jah, seda tuleks, tuuleenergia kasutamist tuleks toetada, aga asi nagu väikeste lastega, et kui lapsed õpivad kõndima, siis vanemate mured vähenevad. ja kui kooli lähevad, siis on muresid veel vähem ja kui laps on õppinud käima ja ka koolitee selgeks õppinud, siis see kõik käib väga-väga kähku. see kehtib ka elektri hinna kohta, me näeme, et elektri hinnad langevad, tootmiskulud langevad seda on näidanud arengud eriti just Põhja-Aafrika kõrberegioonides, ja nüüd meie probleemide lahendamised. näiteks Solar Termise puhul me loodame, et selle projektiga on võimalik väga palju energiat ähm, toota ja ka salvestada seda on projekti käigus luuakse jõujaam, kus toodetakse energiat samamoodi nagu gaasijõujaamades, aga väga tähtis on see esialgne pingutus, et see projekt käima lükata. ja muidugi see alguses on vaja investeeringuid, kulub raha ja siin tulengi jälle Euroopa Parlamendi juurde tagasi, ehk et me soovime tõesti toetust artikkel üheksa rakendamiseks, see on väga tähtis mitte, et meil oleks viis erinevat versiooni artiklist üheksa, see on natukene liiga palju, meil oleks seda asja vaja harmoniseerida, ma isegi ei tea, kas sõna harmoniseerimine on Euroopa Parlamendis lubatud, Euroopas peab ju ettevaatlik olema. me peaksime ka leidma mõistlikke rahastamisvahendeid esimeste pilootprojektide jaoks ja jällegi toonitan sõna äh, Äh, mõistlik ja turu integratsioon äh, ja see, et me tõesti kulude puhul lähtuksime turuvajadustest. ja siis kokkulepe Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikide vahel, äh, seda kokkulepet on meil vaja. ma arvan, et varem olid meil energiahartad kaheksakümnendatel aastatel, need tegelikult on siiamaani veel alles. me võiksime neid kasutada lähtepositsiooniks uute lepingute väljatöötamisel, raamtingimuste väljatöötamisel energiaturu jaoks. ja ma arvan, et äh, Euroopa Parlament võiks neid arenguid ka toetada, poliitikud üleüldiselt võiksid neid arenguid toetada ja ka uuring, uuringutööd on väga tähtsad, ka kogemuste vahetamine, äh, teadlaste vahetamine ülikoolide vahel Deserteki fondiga oleme me nüüd Deserteki ülikoolide võrgu üles ehitanud ja need on tõesti asjad, mida ei tasuks alahinnata. sest kõikides nendes riikides, aga ka Euroopas on meil üha rohkem vaja ka teadmiste ekspertiise läbi viia ja järjest rohkem kaasata noori inimestesse meie projektidesse. suur tänu, suur tänu, härra Fanson ja kõik ülejäänud kõnelejad, suur tänu kõigile ka kuulajatele. suur tänu, et osalesite nii äh, aktiivselt meie arutelus, oli väga tore, väga põnev. ja nüüd kohe annaksin sõna Theresa Herrera Madureele, kes tuleb siia selleks, et teist paneeldiskussiooni juhtida. ja ka uutel kõnelejatele palun siis tulla siia ette oma kohtadele Bueno, buenas tardes. tere päevast kõigile. alustame siis teise osaga meie tänasest paneelist. Hablado en el panel anterior no es posible. Vamos a hablar de las redes. eelneva äh, vooru käigus rääkisime me põhiliselt viitasime me juba ka selle teise vooru teemale, milleks on võrkude tugevdamine ja prioriteedid. loomulikult räägime intelligentsetest võrd-, võrkudest. täna hommikul juhtis komisjon ja mitmed teised veel tähelepanu sellele, et on neli suunda, milles tuleb tegutseda. kõigepealt olemasolevad võrgustikud, neid on vaja parandada, neid on vaja edasi arendada ning Äh, selleks, et katta meie traditsioonilisi energiavajadusi, aga selleks, et võtta kasutusele ka siis taastuvenergiat. teiseks peame me hoolitsema sellele, selle eest, et ühendused riikide vahel äh, Vahemere lõunakaldal on samuti paremad. me peame hoolitsema selle eest, et on suurem regionaalne integratsioon selles piirkonnas ning kolmandaks tuleb investeerida äh, ühendustesse Vahemere kahe kalda vahel energia, mida transporditakse ja toodetakse, siis tra-, äh, peab jõudma üle Vahemere. me peame hoolitsema selle eest, et Vahemere regioon on ka äh, ühendatud Euroopa, Põhja-Euroopa ja Ida-Euroopaga niisiis me peame hoolitsema selle eest, et me suudame lahendada need kitsaskohad, mis meil praegu veel eksisteerivad meil on täna kolm suurepärast kõnelejat, kes seda teemat käsitlevad. minult vasakul istub härra Georges de Montravel, kes on Medgridi peadirektor. tema kõneleb meile nõndanimetatud supervõrgust. siis on siin veel Juan Manuel Rodriguez, kes esindab Red Electricat Hispaaniat ja ta on siis äh, rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna juhataja ning tema äh, kindlasti edastab meile ka väga palju huvitavat infot, sellepärast et Elektrika de España on üks operaatoreid, kes äh, taastuvenergiat väga palju kasutab. Neil on väga palju projekte Äh, Desertec, äh, päikeseenergia äh, plaan ja tõesti, nad tegutsevad väga aktiivselt ka Vahemere lõunakaldal. ja siis on meil veel ka siin Nabil Saimi Marok-, Maroko päikeseenergia agentuurist ja Maroko on loomulikult üks nendest riikidest, mis kõigi nende projektide puhul on kesksel kohal. Maroko on otsustanud kasutada omaenda ressursse. Nad soovivad eh, kasutada aastaks kaks tuhat kakskümmend nelikümmend kaks protsenti taastuvenergiat niisiis, härra Saimi esindab siis Maroko Päikeseenergia Agentuuri ja räägib meile sellest, mida Maroko on saavutanud ja millised on neie ambitsioonid ja räägivad siis ka sellest, mida Marokos arvatakse koostööst Euroopa Liiduga ja teiste Põhja-Aafrika riikidega ning kuidas saaks siis taastuvenergiat edendada Vahemere mõlemal kaldal ja nüüd selle, pärast seda sissejuhatust annan sõna siis meie esinejatele ja kõigepealt saab äh, sõna siis härra Saimi. Merci, madame la présidente. En attendant, donc. aitäh. ma ootan, kuni minu ettekanne jõuab siia ekraanidele ma ühineksin eelkõnelejatega ning tänaksin härra Roili selle eest, et meile on antud võimalus tutvustada Euroopa Parlamendile Maroko päikeseenergia projekti ning jagada teiega äh, oma mõtteid äh, selles osas, kuidas me siis äh, asju teeme ja mida me arvame artiklist üheksa. aga kõigepealt tutvustaksin teile asja tausta tänaste arutelude käigus on paljusid nendest taustaelementidest juba mainitud, aga isiklikust aspektist tahaksin öelda, et eelneva arutelude vooru käigus me rääkisime äh, sellistest asjadest nagu nähtavusest, jõukusest ja naabruspoliitikast. kõik need asjad on seotud nende projektidega, mida meie välja töötame ning äh, see, äh, see näitab ka, kuivõrd oluline selline lähenemine meile on. me kõneleme siin äh, paradigmade muutusest ning just nimelt selle kõige taustal ma tahaksin öelda, et me näeme seda asja kui suurt visiooni ja mille tau-, äh, millega tuleb, mille taustal tuleks siis mõõta kõike seda, mida me teeme. ning äh, seetõttu ma tahaksin vägagi rõhutada, kuivõrd oluline meie töö on ja miks meie jaoks on äh, suur au, et me saame oma mõtteid teiega siin jagada. nüüd tuleme Maroko juurde. Maroko on äh, noor riik ligemale, ligemale kuuskümmend protsenti meie rahvastikust on nooremad kui kolmkümmend aastat. seega see on riik, mida ootab ees suur kasv ja ka majanduskasv ja seetõttu on meil vaja ka rohkem energiat. meie energiavajadused kahekordistuvad nüüdsest kahe tuhande kahekümnendani ja, ja kahekordi- ja neljakordistuvad siis kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seega on täiesti selge, et investeeringud on väga olulised ja meil on teha, vaja teha väga suuri investeeringuid. viimasel aastakümnel on meil olnud majanduskasv viis protsenti ning see kasv on hoogustumas. Te kõik teate, millised on viimased sündmused, mis on aset leidnud. me peame hoolitsema selle eest, et meil on olemas õiged tingimused majanduskasvuks ja et see majanduskasv oleks ka jätkusuutlik. meil on vaja sektoripõhiseid plaane, hoolitsema selle eest, selle eest, et noored saavad tööd ja et neil on tööd ning energeetika on üks väga oluline sammas selles lähenemises energeetika on jätkusuutlikkuse keskmes. meie sõltume üheksakümne kuni üheksakümne viie protsendi osas fossiilkütustest, mis tuuakse sisse välismaalt. ja kui need kaks asja kõrvuti panna, suur nõudlus energia järele ja suur tuginemine fossiilkütustele, siis on väga selge, et see võrdlus väga palju, väga pikka aega paika ei pea. samuti äh, äh, on siin räägitud mm, äh, meie riigi geopoliitilisest rollist. me peame edendama keskkonnasõbralikku energeetikat Marokos ja, ja oma energiaturul. Maroko ei ole võtnud mingeid kohustusi heitmeid vähendada aga me oleme otsustanud siiski areneda keskkonnasõbralikus suunas, nii et tulevastel põlvkondadel ei ole vaja hakata puhastama seda saasta, mille meie oleme tekitanud. Need on peamised põhjused, miks me oleme otsustanud taastuvenergia kasuks Need on kaks peamist põhjust, miks me ei saa taastuvenergiat ignoreerida. Maroko võimud on endale seadnud äh, konkreetsed eesmärgid. nüüdsest aastani kaks tuhat kakskümmend tahaksime suurendada oma energiatootmise võimsust, just energiatootmist taastuvenergiaallikatest ja me tahame, et see oleks siis nelikümmend kaks protsenti niisiis meil on kaks tuhat megavatti päikese- ja tuuleenergiat ja ka hüdroenergiat. päikeseenergia äh, on, annab praegu kolmkümmend protsenti. Äh, siit saate siis aimu, kui olulised Äh, kui oluline on siis meie pühendumus just nimelt taastuvenergiale. see kolmekümneprotsendiline võimsus siis aja jooksul võimaldaks meil vähendada äh, oluliselt CO2 heitmeid. tegemist on väga oluliste arvudega ja see tähendab, et meil on vaja õiget energiakombinatsiooni, me võime alati äh, arutada, kas see peab olema tuule- või hüdroenergia, aga äh, minu arvates on vastus allikate mitmekesistamises ja õiges mitmekesistamises niisiis, meil on olemas see energiastrateegia ja selleks, et me saaksime seda ellu rakendada, on Maroko loonud ka vajalikud stiimulid, vajalikud äh, sätted, me oleme hoolitsenud selle eest, et meil on olemas selge raamistik, me oleme võtnud vastu seaduse taastuvenergia kohta, me oleme liberaalne riik, me soodustame erainvesteeringuid. Maroko on eksperimenteerinud sõltumatu energia tootmisega. meil ei ole mingeid probleeme eh, jaotussüsteemide delegeerimisega. Eh, väga tihti toimub see regionaalsel tasandil ning Maroko eh, on ka soodustanud siis energia tootmist kodumaal me oleme hoolitsenud selle eest, et meil oleks olemas õig-, sobiv õiguslik raamistik. niisiis. Maroko äh, päikeseenergia plaan on osaks äh, integreeritud nägemusest, mida me loodame, saab integreerida ka regionaalsel tasandil Te juba kuulsite, et me peame ära kasutama kõige paremal moel oma äh, taastuvenergiavarusid, oma loodusvarasid, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et et meil on olemas terve tööstusharu, mis tõesti on konkurentsivõimeline ja siia ning me tahame kaks tuhat megavatti päikeseenergiat siis toota kohalikult, see on meie eesmärk ja kui Maroko kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei suuda saavutada seda kahte tuhandet megavatti, siis äh, tuleb see, tuleb see tühimik täita kivisöega, sest gaasi meil ei ole. ja see tähendab, et kui me kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oma eesmärki ei saavuta, siis me oleme raskustes, meil on raske Äh, anda oma panus majanduslikele ja regionaalsetele tööstusprojektidele. niisiis, me oleme avatud, aga loomulikult tuleb hoolitseda selle eest, et asjad on ka saavutatavad. me tervitame äh, artiklit üheksa ning me sooviksime tänada nii komisjoni kui ka parlamenti selle eest, et te olete sellise artikli koostanud see äh, soodustab, see on artikkel, mis soodustab vastastikku kasulikku koostööd. nüüd äh, kuidas oleks äh, lugu selle kahekümne gigavatiga, kas sellest oleks piis-, oleks piisav, ma arvan, et see eesmärk ei ole piisavalt ambitsioonikas. siin varem kõneldi sellest, mida nad jõuluvanalt sooviksid, meie kingisoovide nimekiri on väga pikk. aga äh, samas võiks see olla ka väga lühikene. Äh, meil ei ole probleeme mitte, probleem ei ole rahapuuduses, meil on probleem selles, et kes hakkab ostma seda elektrit, mille me toodame. elektrit tuleb äh, toota väga mm, usinalt ning Äh, praegu on toimumas paradigmade muutus põhja ja lõuna vahel. Äh, aga see muutus peab ka tegelikult aset leidma. Maroko äh, on oma päikeseenergia projekt ning see projekt tõestab, et taastuvenergia võib olla kasulik tulum, kasumlik, et sellesse energiavaldkonda võib investeerida, et on võimalik toota keskkonnasõbralikku energiat ja seda võib ka salvestada. ning äh, niimoodi äh, saame siis seda edastada süsteemi, äh, siis kui seda elektri, elektrit seal vaja on. meie lõppeesmärk on saavutada siis võrdsus fossiilsete kütuste ja taastuvenergiaallikate vahel, aga see tähendab, et meil on vaja luua turg, nii et, et investorid saavad sellele turule investeerida, et nad saavad suurendada tootmisvõimsust ja see tähendab seda, et meil on vaja nähtavust ja meil on vaja pikaajalisi kohustusi nii et, et päikeseenergiast tõesti saaks tulevikuenergia Äh, sest et ilma ei saa, äh, ei ole mõtet tervet sektorit luua. meil on vaja äh, toetust Euroopa Liidult, Euroopa Liidu esindajatelt ja meil on vaja ka mingisugust lubadust, et see raha tõesti on olemas Äh, probleem tegelikult ei ole rahas, raha, raha on olemas, aga selle raha tagasiteenimine on probleem. ja võib juhtuda, et päikeseenergia kasutusele võtmine läheb meile lihtsalt liiga kulukaks mida noorem on laps, seda rohkem tähelepanu ta vajab ja aja jooksul on seda tähelepanu vaja, vähem vaja. laps lihtsalt kasvab, kasvuraskustega tuleb tegeleda, last tuleb harida, et ta saaks korralikult kasvada. ja nõnda edasi aga on vaja teatud tagatisi, on vaja turgu, elek-, äh, päikeseenergia turgu ning äh, artiklit üheksa tuleb edasi arendada. artikkel üheksa peab muutuma kohustuslikuks. praegu on see vabatahtlik. direktiivis on öeldud, et liikmesriigid, kes oma kohustusi ei täida, Äh, võivad oma importi vähendada. ideaalses maailmas ja kuna me siin räägime jõulusoovidest, äh, siis äh, ideaalses maailmas võiks öelda jõuluvana, palun tee nii, et taastuvenergia osa, mida liikmesriigid peavad kasutama null koma seitse protsenti, et see tuleks Vahemere lõunapoolsetest riikidest. ja see on täiesti teostatav. seda võib teha praeguste pilootprojektide raames. aga kui me tõesti tahame luua turgu ja majandusharu, siis on vaja toetust tööstuslikul tasandil ning äh, asju tuleb ratsionaliseerida. Äh, algses faasis äh, peaks asjad olema enam-vähem kohustuslikud ja see panus, mis algul võib tunduda väga väikene, loob suurema nähtavuse nende projektide arendajate jaoks ning äh, tekib siis äh, ka turg. ning meie igatahes tahame sellega tegeleda ning me kutsume komisjoni meile Marokosse külla, et me saaksime äh, teiega oma entusiasmi jagada ja et me saaksime teile näidata, kuidas Maroko majanduskontekst soosib selliseid ühisprojekte et luua lisandväärtust kõigile osalistele. niisiis eks me homme näe, mida jõuluvana äh, meile on äh, soki sisse toonud, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! suur aitäh, et te andsite meile ülevaate sellest, äh, kuidas te näete oma riigi tulevikku muide, eh, maksimaalne kõneaeg on kümme minutit, sest et meil on aeg piiratud, nii et, et ma paluksin, et järgnevad kõnelejad tõesti piirduksid kümne minutiga ja järgmisena annan sõna siis härra de Montravelile, kes on Medgridi peadirektor. aitäh aitäh, et andsite mulle võimaluse tutvustada Medgridi. tegemist on siis kaasarendusprojektiga elektriga kauplemiseks Medite-, Vahemere regioonis mina keskenduksin siin koosarendamisele, sellepärast et me tõest-, me ei soovi selliseid lahendusi, mis meile kuskilt peale surutakse, me tahaksime luua nägemuse, mis, mis pakuks lahendusi, kuhu on kaasatud kõik osapooled Äh, lühike ülevaade äh, ajaloost. Äh, Medgrid tegutseb siis Vahemere Liidu raames ning üks meie peamisi ees-, plaane on siis Vahemere päikeseenergia kava. selle kava eesmärgiks on luua siis kakskümmend gigavatti täiendavat tootmisvõimsust, mis põhineb taastuvenergia allikal ja seda siis Vahemere lõuna- ja idakaldal. tegemist on eesmärgiga, mis on saavutatav, sellepärast et ainuüksi Türgi juba toodab kakskümmend kilovatti, tahab toota kakskümmend kilovatti päikeseenergiat aastaks kaks tuhat kakskümmend Äh, ja see on kahtlemata väga hea, aga alguses me olime kõhkleval seisukohal selle eesmärgi osas, nüüd me saame aru, et see on täiesti teostatav. nüüd, mis puudutab äh, uue võimsuse arendamist, äh, siis see rahuldaks kohalikke vajadusi ja siin öeldi, et Marokos kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tarbimine kahekordistub ja seega kõigepealt tuleb katta kohalikud vajadused ja siis me peaksime suutma seda energiat ka Euroopasse eksportida ning hetkel, kui me räägime nendest kahekümnest kilo, gigavatist, siis me räägime kuskil viie gigavati ekspordist, tegelikult üks veerand eksporditakse Euroopasse. ja äh, see toob kaasa äh, võrgustike, võrkude tugeva arengu Vahemere regioonis ja mitte ainult sellepärast, et et me arendame taastuvenergia tootmist, vaid ka sellepärast, et me äh, äh, rahuldama neid vajadusi, mis tulenevad majanduskasvust, tarbimise kasvust ja Medgrid arvestab siis kõigi nende tulevaste projektidega, mitte ainult taastuvenergiaga, vaid ka teiste energialiikidega miks meil on vaja äh, neid transpordivõrke nii palju arendada. kõigepealt selleks, et võimaldada võrkude integratsiooni ja selleks, et ka varustuskindlust suurendada, sellepärast et kui me võrku arendame, siis äh, me integreerime ka paremini äh, lõuna ja äh, põhjapoolseid riike, integreerime neid paremini omavahel ja Euroopaga ning äh, seega sünnib suurem integratsioon kogu Vahemere regioonis ning see on protsess, millele pandi alus siis Euroopa võrgu loomisega, kui hakati looma vastastikuseid ühendusi ning viimase kümne aasta jooksul on loodud siis ka energia siseturg milles asi see Medgrid siis on? tegemist on tööstusliku algatusega, mis on sarnane Desertekiga. Äh, sinna on kaasatud kakskümmend üks ettevõtet, äh, kakskümmend aktsionäri ja üks strateegiline partner siis. mõned nendest on pärit siis Vahemere lõunakaldalt, nendest räägin lähemalt äh, mõne aja pärast. tegemist on suhteliselt hiljuti loodud ettevõttega, see loodi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris ja peaks nüüd kõnelen siis natukene meie partneritest, alustan siis lõunapoolsetega. nagu ma ütlesin, tegemist on kaasarendusprojektiga ja seega meid äh, huvitab see, et meil oleks võimalikult palju partnereid lõunast. niisiis meil on äh, Euroopa energiatootjad siis Dhaka Egiptusest ähm, äh, Valdeelias Süüriast, Jordaania elektritootja ja samuti mõned Euroopa partnerid, äh, Valdo Electrica, äh, RTE, Teena, see on äh, Itaalia firma ja materjalide tootjad Siemens, Elström ja Annexons ning samuti sellised ettevõtted, mis on seotud päikeseenergia tootmisega. mis on, millised on Medgridi eelised? kõigepealt äh, see saab suurendada äh, lõuna ja ida, Vahemere lõuna ja idaranniku tootjate kasumlikkust ja loomulikult ka Euroopa tootjate kasu, kasumlikkust ja seda eriti, kui me rakendame artiklit üheksa. Äh, samuti suurendab see energiavarustuskindlus, võimaldades e-, elektri importi ja eksporti mõlemas suunas, sest et me räägime väga palju sellest, et energiat tuleb lõunast põhja äh, importida, aga ärgem unustagem, et solidaarsus on kahe otsaga protsess. nüüd äh, kasumlikkus, infrastruktuuride kasumlikkus on äh, maksimaalne, kui meil toimub just nimelt kahte, kahesuunaline energia liikumine põhjast lõunasse ja vastupidi ja millised on need Medgridi viis peamist eesmärki? kõigepealt koostada siis generaalplaan, mis hõlmaks kogu Vahemere regiooni ning kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks äh, äh, on välja töötatud ka konkreetsed projektid. me võtame arvesse äh, kõiki taastuvenergia allikaid ning samuti kõiki muid tootmisviise, hoolitsemaks selle eest, et et äh, nende tärkavate majad, äh, majandusega riikide vajadused on tõesti rahuldatud. samuti peame me harmoniseerima reguleerivat raamistikku, sellest me juba kõnelesime varem. ja nagu Äh, oli lugu algul Euroopa elektrituruga, me pidime paika panema teatud reeglid elektrivahetuseks, hoolitsemaks selle eest, et need, kes elektritranspordiga tegelesid, ka tasu said. nii peame me hoolitsema äh, ka selle eest, et Vahemere regioonis sellised reeglid eksisteerivad ja nad on harmoniseeritud. ning äh, kolmas eesmärk on hinnata investeeringute kasumu, kasumlikkust Äh, neid investeeringuid siis, äh, mis tehakse infrastruktuuri ning äh, investorid loomulikult investeerivad ainult siis, kui mingi kasum on silmapiiril, see on täiesti selge. ja samuti tahaksime arendada tehnoloogilist koostööd lõunapoolsete riikidega, tegemist on kaasarendusprojekt, nagu ma ütlesin, ning me peame siis tegema koostööd kõigi partneritega, kaasama kõiki partnereid täismääral ja täiel määral ja lõpetuseks tahaksime edendada siis äh, arenenud äh, kõrgepinge alalisvoolutehnoloogiat selleks, et energiat suurte kauguste taha edestada, edastada. ja selleks tuleb kasutada alalisvoolutehnoloogiat ja lõpetuseks tahaksin kõneleda Desertechi tööstusalgatusest. siin esitati küsimus, mis puudutas äh, koostööd erinevate osapoolte vahel ning me tutvustasime Medgridi võib-olla kui teatud konkurentsi, konkurenti Desertecile ja teistele projektidele, aga tegelikult see niimoodi ei ole, need kaks projekti täiendavad üksteist. me soovime allkirjastada koostöölepinguid, aga meil ei ole veel olnud aega seda teha sellepärast, et ministrid tahavad, et neid sellesse kaasatakse ja ministritel lihtsalt ei ole olnud piisavalt aega, et äh, äriringkondade esindajatega kohtuda. aga igatahes on see meie eesmärk, tegemist on pikaajalise koostööga ja suur aitäh tähelepanu eest! Äh, suur tänu nende selgituste eest, mis olid äärmiselt selged ja suur tänu, et vastasite mu küsimustele ja pidasite ka kinni oma kõneajast. ja nüüd härra Rodriguez, kes on pärit äh, Hispaaniast, Red Electricast, ehk äh, ka teie peaksite oma kõneajast kinni, see valmistaks meile tõesti väga suurt head meelt. suur tänu! mul on väga hea meel, et äh, te olete täna siin ja kuulete, mida mul on öelda oma väga, ühe väga olulise kohta minu professionaalsest elust. me räägime siin täna sellest, kuidas sünkroniseerida ja ühendada erinevaid võrke Vahemere piirkonnas. minu kogemused on seotud taastuvenergiaga Egiptuses ja Aasias, samuti ka Hispaanias, olen teinud koostööd Marokoga ja kui me nüüd räägime võrgustikest äh, ja võrkudest, äh, siis äh, tegelikult võrgud on iseenesest võrgustikud, kuhu, kus on tootjad, operaatorid, loomulikult tarbijad, transpordiettevõtted ühendatud. ning mina tahaksin teid praeguse olukorraga kurssi viia kui te vaatate nüüd äh, seda pilti ekraanidel, siis näete, kuhu me tahame jõuda. me tahame saavutada sellise ringi Vahemere piirkonnas äh, ümber Vahemere. praegusel hetkel see ring ei ole veel valmis. Türgi ja Süüria vahel on äh, lõhe eelmise aasta septembris Türgi seoti Mandri-Euroopa võrguga. aga Türgi ja Süüria vahel on siiski veel praegu lõhe. ja samuti Vahemere lõunaosa, Egiptus, Liibüa, Tuneesia aga nüüd juba mõnda aega on üle Gibraltari väina olnud ähm, meil äh, oma ühendus Ja sellel pildil näete, kus me oleme saavutanud muuga muutusi ja võib öelda, et väga raske on päris täpselt arve esitada, meil on mitmeid erinevaid infoallikaid, mis meile infot esitavad, kõik need ei ole päris punkti pealt täpsed, aga igal juhul annavad teatava ettekujutuse sellest, millised on arvulised näitajad. ja nagu te näete, näitajad ei ole väga suured, välja arvatud Maroko puhul ja loomulikult äh, Maroko impordib väga palju energiat Hispaaniast. ja kui te vaatate Mašreki riike, siis äh, mõned äh, laulud on, mõned arvud on päris absurdsed. aga miks need arvud siis on nii madalad? see on kõik seotud võrkudega, võrgud on nõrgad, võrgud ei ole piisavalt välja arendatud võrkudes on puudujääke, need ei toimi väga hästi ja tegutseda tuleb äärmiselt ettevaatlikult. ja nüüd üks näide teile transiidist. siin näete, kuidas energia üle Gibraltari väina läheb. ja seda võib veel edasi kanda, kui tahate läbi Hispaania seda Püreneedesse importida eksportida, aga kõik loomulikult sõltub jällegi võrgu suutlikkusest ja sellest, kui tugev, tugevad on meie ülekandekanalid. ma ei hakka loomulikult üksikasjalikult seda küsimust siin lahkema, aga olukord pole veel sugugi selline, nagu me tahaksimegi. nüüd näete, kuidas on olukord arenenud ja kuidas transiit üle Gibraltari väina Püreneedeni on arenenud ja areneb edasi tulevikus ja Marokost läbi Hispaania Püreneedeni. kõik see transiit sõltub loomulikult logistiliste ühenduste tugevusest ja ma tahaksin siinkohal ka tõstatada paar küsimust. meie saame esitada erinevaid norme, erinevaid eeskirju, aga eeskirjad, mida meie ehitame, ei muuda füüsilisi näitajaid. liikmesriigid vahetavad energiat, kui ühes on vastu võetud taastuv ka-, ka, energia arendamise kava ja nii edasi ja nii edasi. ja siis tekib nii-öelda ummik. kuidas seda probleemi lahendada? loomulikult äh, tuleb äh, võrke juurde ehitada. nagu te teate, taastuvenergia kuulutab päris palju ära võrguvõimekusest, aga siin tuleb paika panna prioriteedid. kui me rakendame põlvkonna kontrolli, vaadake siin süsteemi B äh, meie joonisel. ja kujutage nüüd ette, et Maroko vähendab oma tuuleenergia tootmist, et vähendada Tuneesiast pärit äh, päikeseenergiat. kuidas kõike seda teha? Äh, siin on võimalus kasutada Mm, kontrollimeetmed, mis on kõik tulevikumuusika. aga siin on äh, võimalikud lahendused, äh, millega, mida me oleme katsetanud Hispaanias. me peame kandma hoolt selle eest, et äh, ka ohutuse tasand ei lange, me peame oma generaatoritele e-, esitama kõrgeid nõudmisi, ükskõik kus need generaatorid ka ei paikneks. ja mida aeg edasi loomulikult, seda paremaid generaatoreid me oskame ehitada, seda paindlikumad on generaatorid, kuid me peame samal ajal teostama ka järelevalvet ka oma päikese- ja tuuleenergia tootmise üle. nii et kui me tõhusalt ja paindlikult suudame võrku tuua ka päikese- ja tuuleenergia, siis see on äärmiselt teretulnud. seda tuleb teha koostöös äh, erinevate tööstusesindajaga, ka energiatootjatega, päikese- ja tuuleenergia organitega ja, ja nii edasi ja nii edasi. samuti on meil vaja ka tarbijatepoolset koostööd, me tahaksime, et meie tarbijad oleksid äh, nii-öelda arukamad, intelligentsemad ja siin on veel üks sammas. DSO, süsteemi operaator. ja me teeme koostööd oma süsteemi käitajatega me ei tea, kuhu see projekt jõuab ja kui palju äh, elektriliine, äh, kui palju uut voolu me toome, aga igal juhul on äh, meil praegusel hetkel koostamisel teekaart kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. ja nüüd järeldusteks. ütleksin ma järgmist. on üsna selge, et praegused võrgud ei ole piisavalt ulatuslikud ja tugevad energia panusega toimetulekuks, me peame arendama meie energiatootmise ja transiidisüsteeme, taastuvenergia võtab, taastuvenergia peale kulub väga palju võrguvõimekust ja selleks, et sisse tuua taastuva energia tuleb seda teha ilma ohutuse vähenema, vähendamata ohutust vähendamata, alandamata ja ka samuti ei tohiks me seada ohtu varustuskindlust. me peame kandma hoolt selle eest, et taastuvenergia allikate kasutamise lõimimine süsteemi on, kulgeb turvaliselt ning äh, me peame võtma kasutusele konditsioonigeneraatorid äh, ja Ähm, mis on tõhusamad, samuti peame panustama arukale tarbimisele ning peab toimuma ka äh, vahetus sertifikaatide osas ja seda tuleb teha äh, kogu rahvusvahelise võrgu ulatuses. me püüame siin tuua ilmale uut äh, last, aga see sünnitusprotsess ei ole nii väga kerge. suur tänu, ütleb esinaine, et juhtisite tähelepanu mõningatele probleemidele, mis äh, vajavad lahendamist. aega pole palju, kuid annaksin siiski liikmetele võimaluse küsimuse esitada meie suurepärastele kõnelejatele, kõigepealt Hääle Turmes. suur tänu! minul on üks küsimus äh, härra Montravellile. Te ütlesite, et äh, metkrid ei tähenda ainult seda, et me peaksime lõimima kokku ainult taastuvenergia, vaid kõik erinevad energiaallikad. pärast Fukushima, isegi siis, kui mõned ettevõtted toetavad tuumaenergiat, mina sellesse enam ei usu, aga äh, teine hirmuallikas minu jaoks on kivisüsi. tõesti, see oleks katastroof, kui äh, Medgridist saaks tööriistu, mida kasutatakse kivisöe kaevandamise soodustamiseks Tuneesias ja Albaanias, nende riikide võrgustikud, võrgud on liiga äh, nõrgad selle jaoks ning äh, see, et meie Äh, omalt poolt võrku arendamine tähendaks seda, et me aitame kaasa keskkonnakatastroofi tekkimisele. ma arvan, et te peaksite hindama olukorda ning äh, muutma äh, kivisöe impordi Euroopa turule võimatuks. meie suhtume sellesse vägagi rangelt Saksamaal ja teie teate, et kui infrastruktuuri dokumendis on kaks, infrastruktuuri dokumendis on kaks lõiget, et Euroopa Parlament ja Komisjon jälgivad tähelepanelikult selle probleemi arenguid ja ma sooviksin teiepoolset kinnitust, et mul puudub põhjus muretsemiseks. suur tänu, härra Turmas ja proua Tšikau, suur tänu! mina tahaksin äh, siinkohal esitada küsimuse härra Montravelile ja küsimus on suunatud ka meie Hispaania kolleegile, kui me hääletasime energia ja kliimamuutuse paketi üle, siis äh, membre să Äh, siis äh, me tahaksime sellist süsteemi, mis võimaldaks liikmesriikidel kasutada maksimaalselt kolmeprotsendilist kvooti, kvooti oma heitme retsentsidest, kui nad aitavad kolmandatel riikidel arendada välja energiatõhusamaid süsteeme ja selle abi alla kuulub ka taastuvenergia kasutuse edendamine, ja ma tahaksin küsida, kas teie riigis on sellised investeeringud, nagu ma saan aru, äh, te otsite investeeringuid ja see oleks üks võimalikke investeeringute allikaid. ja teiseks, miks mõned riigid, mõned meie liikmesriigid, nagu näiteks äh, Luksemburg, on nõudnud, et nad saaksid kasutada seda kolmeprotsendilist kvooti, kuid miks nad ei ole seda kasutanud, ma ei saanud täpselt aru sellest, nii palju kui ma saan aru, siis äh, härra Piebalgs on öelnud, et see mehhanism ei toimi täiel määral ja kui tegelikult nõudlus on olemas, siis äh, tahaksin ma aru saada, miks seda võimalust ei ole rohkem kasutatud. ja kui äh, seda kolme protsenti võib aga kasutada ja saasteprobleem siiski on, siis miks seda ei kasutata? suur tänu, ütleb proua esinaine. Need olid väga konkreetsed äh, küsimused äh, kõigepealt härra Montravelile ja nüüd annaksingi sõna härra Montravelile vastamiseks äh, ja siis saavad sõna teised kõnelejad. Merci. Euh, je vais uniquement répondre à la question de Monsieur Turmes parce que c'est là que, que je suis compétent et que la, la question s'arrêtait. Euh... jah, vastan nendele küsimustele, milles tunnen ennast pädevalt ja küsimustele, mis olid seotud Medgridiga. Äh, Medgrid äh, loomulikult ei äh, toeta jõujaamade saastavaks muutmist, aga kui me loome jaotusvõrke, siis me ei erista siin söe põhjal ja taastuvenergia puhul, põhjal toodetud äh, energiat. nii et loomulikult äh, alati on, eksisteerib võimalus, et see võrk transpordib kõiki energialiike, sealhulgas ka tuumaenergia, ma saan aru, et äh, tuumaenergia mainimine pole enam poliitiliselt korrektne, kuid nii see paraku on kuid nüüd tagasi Euroopa võrgu juurde, kui äh, Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament soovivad äh, riikidevahelisi ühendusi Saksamaa, Hispaania, Saksamaa äh, või Prantsusmaa, Belgia ja nii edasi ja nii edasi tugevdada, siis see omavaheliste sidemete tugevdamine ei mõjuta seda, kuidas energiat toodetakse iseenesest, nii et äh, medkerid loomulikult ei tegutse selle nimel, et soodustada saastavate energia allikate kasutamist, kuid meie võrk on üles ehitatud niiviisi ja me kavatseme seda üles ehitada nii, et me võime transportida igasugust energiat. me üritame küll toetada taastuvenergia tootmist, kuid meie jaoks on oluline ka varustuskindlus. suur tänu, härra Montravel. härra Albrani ma ei tea, kas te tahate integreerida äh, energiat Tuneesiast ja Maroko vahel, aga igal juhul äh, palun vastake. jah, küsimus oli päris keeruline, aga igal juhul ma võiksin öelda selle peale nii palju, et äh, elektrikud on siinkohal saavutanud teatava edumaa poliitikute ees. poliitikud räägivad äh, võrkude hooldamisest. ja mis puudutab rahastamisallikaid, siis CZETi projektis me kasutame ära kõiki võimalikke finantstoetusallikaid donatsioon, rahvusvaheliste rahastamisorganisatsioonide vahendid ja nii edasi. ja see kolme protsendi mehhanism, ma, mul on tunne, et sellest ma pole kuulnud, aga ma pean tõesti tunnistama, kuid uurin välja, millega on tegemist. härra Rodriguez, kuidas teie reageeriksite sellele? kui võtame siin Maroko näite ja Tuneesia näite, siis mina mainisin seda selleks, et meid pisut Euroopa kontekstist väljapoole viia väga tore on, kui me räägime, et tuuleenergia vähendamine Hispaanias võimaldab meile suurendada tuuleenergia tootmist äh, Põhja-Aafrikas, selline lähenemine oleks liigselt lihtsustatud. üks meie eesmärkidest on vähendada süsinikdioksiidi heitmeid ja üks moodus selle eesmärgi saavutamiseks on puhta energia osakaalu suurendamine mina olen üks äh, energiasüsteemi arendajate äh, esindajaid, äh, nii et meie ülesandeks oleks seda süsteemi juhtida turvaliselt. kõrge kvaliteet on üks meie nõudeid ühiskonnalt meile ükskõik, millest äh, see lähtuvalt äh, see sõiduk on üles ehitatud, peaasi, et see sõiduk sõidab ja teeb seda turvaliselt. ja juhataja tänab kõnelejaid suurepäraste ettekannete eest ning äh, tänasel kuulamisel osalemise eest. nüüd annan aga sõna ja juhtimise edasi oma kolleegile Claude Turmesele Uh, so uh, I, I propose that we, we nii ma teen ettepaneku, et me jätkame kohe. meie probleemiks on see, et mina pean lahkuma kell kuus, sest ma pean minema läbirääkimistele. see puudutab elektriturgude läbipaistvust need läbirääkimised, kuhu ma lähen, aga sekretäriaadist leiab siis keegi võib-olla juhataja siis kuulamise lõpuni. ja teie katsuge teha võimalikult lühidalt selleks, et me saaksime lõpetada õigel ajal. Teil on ette nähtud kümme minutit, kui te saate vähemaga hakkama, siis see oleks väga tore. Äh, proua Markašis on pikaline ekspert Euroopa Komisjonis, kes on energiapoliitika rahastamisega juba aastaid tegelenud. nii et palun annangi sõna kohe teile. suur tänu selle sissejuhatuse eest. kõigepealt lubage mul välja tuua, kui huvitaval ajal see kuulamine toimub, vähemalt komisjoni jaoks nagu te teate, komisjonil on teatis, mis räägib demokraatia ja õitsengu partnerlust, mis märtsi lõpus vastu võetud ja seal kutsutakse üles partnerluslepingut looma Vahemere riikidega ja seda ka alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks ja tegema investeeringuid Vahemere riikidesse ähm ja seal pakutakse välja võimalusi uuteks partnerluseks, mõeldud see just sellele, et turuperspektiivid on paigas. teatises räägitakse ka naabruspoliitikast, ühest uuemast programmist, me soovime uusi programme kaas-, koostööprogramme luua meie Vahemere lõunakaldal olevate naabritega ja tulevane teatis keskendub Euroopa Liidu energiapoliitika välismõõtmele, kus on ka paika pandud võimalus luua uusi partnerlussuhteid, nagu näitud Euroopa Liidu energiaturgudele meie partnerite samm-sammult suurem kaasamine. iga kord, kui me räägime energiast või eriti just alternatiivsetest energiaallikatest, tuleb meil mõned asjad meeles pidada, esiteks meie naabrite riikides toimuvad väga suured muudatused, demograafiline kasv, majanduskasv igal pool nõuab rahvas üha rohkem äh, õigust võtta osa tema majanduslikust ja sotsiaalsest äh, elust. rahvastik kasvab nendes riikides, samal ajal nad tarbivad inimese kohta palju vähem energiat kui meie ise suisa kohati kuni kolm korda vähem, näiteks Egiptuses ja Alžeerias, aga nad äh, jõuavad meile samm-sammult järele. Nende majandused kasvavad kiiremini kui Euroopa riikide majandused. seetõttu energia tarbimine on äh, kahekordistunud ja kuulsime Maroko esindajalt, et äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks võib isegi neljakordistuda äh, energia tarbimine, see on suureks väljakutseks nii nendele riikidele kui ka meile, sellepärast et me peame investeeringute tegemisel tegema valikuid ja mõtlema, kuidas need mõjutavad Euroopa Liitu ja alternatiivsete energiaallikate toetamise poliitika Vahemere lõunakardal peaks siiski alati lähtuma ka energiavajadustest sealsetes riikides. ma ei hakka alternatiivsete energiaallikate rahastamisest minema üksikasjadesse, sellepärast et seal on mitu raamis, raamprogrammi, nagu te teate, Euroopa Liidu ja Vahemere lõunakalda riikide koostöö toimib hästi, meil on assotsieerimislepingud ja ka vastastikku mõistmise memorandum energia küsimustes. komisjon toetab regionaalseid koostööalgatusi, nagu näiteks elektriturgude integreerimine Magrebi riikides ja ka Lähis-Idas. me oleme ka andmas abi sektoriaalseteks äh, reformideks äh, Vahemere lõunakalda riikidele, meil on ka regionaalsed koostööprogrammid alternatiivsete energiaallikate kasutamise ja energiatõhususe toetamiseks. minu kolleeg kohe kindlasti hakkab rääkima siin ka veel nendest tähtsatest laenudest, mida on võimalik saada selle programmi raames. mina lihtsalt tahaksin mainida seda, kui tähtis on äh, naabruspoliitika rahastamis, rahastus rahastu tähtsus. alternatiivsetest energiaallikatest toetud äh, elekter. Öeldakse, et alternatiivsetest energiaallikatest toetud energia äh, tarb-, tarnimine Euroopasse annaks meile väga palju erinevaid investeerimisvõimalusi. praegusel hetkel on väga raske näha mingit kindlat äh, äriprogrammi. arengud praeguste arengute puhul tundub, et Euroopa Liit kindlasti saavutab oma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias paika pandud eesmärgid või isegi ületab neid. Äh, liikmesriigid ei ole praegusel hetkel küll teatanud, et nad oleksid väga palju rohkem importinud äh, elektrit äh, Vahemere lõunaranniku riikidelt Vahemere lõunaranniku riigid soovivad aga osa saada nendest äh, toetussüsteemidest, mis on liikmesriikides paika pandud. ja päikeseenergia puhul tuleb arvestada seda, et päikesekiirgus on lihtsalt tugevam sealsetes riikides ja seega konkurents oleks moonutatud. ma räägin siin praegu aastatest enne kahe tuhande kahekümnendat aastat päikeseenergia importimine võib pärast kahe tuhande kahekümne viiendat aastat muutuda tulusaks, eriti kui me arvestame tehnoloogia arengut, süsiniku ja fossiilsete kütte, kütuste hinda, aga seda kõike on praegu väga raske ette ennustada. väga raske, palju raskem on ka alternatiivsetesse energiaallikatesse tehtud investeeringud toetada äh, Vahemere lõunakaldal kui Euroopa Liidus, seda just sotsiomajandusliku mm, tausta tõttu eksportimisega on probleeme, me ei tea, millised on seal arengud, investeerimisriskid on suuremad ja nii edasi. kuid mitmed riigid, kuid mitmed riigid on saanud võimaluse ja, saada või jagada teiste riikidega neid riiklikke toetusi, mis on ette nähtud alternatiivsetele energiaallikatele ja niimoodi soov, see aga võib aga elektri jaehinda tõusta ja seda me otse loomulikult ka ei soovi. vaadates väljakutseid, siis mitmed riigid on otsustanud alustada alternatiivsete energiaallikate programme, samamoodi nagu sotsiaalmajanduslike äh, arengu toetamise programme. ei tehniline abi ega ka artikkel üheksa pole piisavalt selleks, et Äh, toetada on meie suurepõhjalisi investeeringuid ja seepärast komisjoni ettepanek alustada arutelusid Euroopa Liidu Vahemere partnerlus äh, osas alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks, mis sisaldaks ka investeeringuid, tehnoloogia, tehnoloogilist siiret, äh, on üks väga huvitav ettepanek. ja selline võimalik selle, see võimaliku partnerluse raamistik tuleb veel paika panna, meil tuleb rääkida liikmesriikidega ja Vahemere lõunakalda riikidega ja ka riiklikud rahastamisvahendid tuleb üle vaadata. Euroopa Investeerimispank, komisjon, Vahemere sekretäriaat ja ka ülejäänud osapooled tuleb nendesse protsessidesse kaasata, need olid kõik need põhilised küsimused, millest ka tegelikult natukene räägiti esimese paneeldiskussiooni ajal. Euroopa Liidu arengupoliitika on ka siinjuures üks väga tähtis poliitika, mida ei tohiks ära unustada, suur tänu! For... suur tänu ka selle väga lühisõnalise ja konkreetse sõnavõtu eest, meil on suur rõõm siin äh, kohtuda Jonathan Waltersiga, Maailmapanga roll on äärmiselt aktiivne meie tänases teemavaldkonnas ja rääkige meile pisut täpsemalt, kuhu te olete jõudnud, teie suured rahastamisvahendid ja kui edukad on need rahastamisvahendid olnud. suur tänu selle võimaluse eest teie ees esineda sellise sissejuhtava sõnavõtuga, ma katsun siin Poolaga võistelda ja te kõneleda väga lühidalt ja täpselt, sellepärast et väga palju on juba ära öeldud, iseäranis äh, ülistavalt suhtuksin ma oma Maroko kolleegi, kellega ma olen nõus vähemalt sajaprotsendiliselt. sageli äh, olen ma öelnud, et äh, Vahemere päikese kava juhtimine, solar plaani juhtimine on nüüd Marokosse üle läinud ja tegemist on Euroopa jaoks ja ka ülejäänud äh, piirkondade jaoks äh, väljakutsega. me, me peame püüdlema sama taseme suunas. siis äh, päikesepaneelide algatus, mille partneriks on ka Maailmapank koos Euroopa Komisjoni ja ka äh, läbi naabrusinvesteeringute vahendi ja, ja ka Aafrika ja Islami Arengupangaga. Äh, lisaks sellele on ka mitmeid kahepoolseid arenguagentuure sellesse projekti kaasatud nii Euroopast kui ka väljaspool Euroopat. Äh, räägiksin selle edusammudest, aga ma kommenteeriksin ka kontsentreeritud päikeseenergiat kui sellist. kõigepealt ma tahaksin öelda, et maailm otsib praegusel hetkel uusi võimalusi kahekümne nelja tunnise, tunniste süsinikdioksiidi vabade energiaallikate osas ja me, see on oluline küsimus nii meie kliima seisukohast kui ka energiajulgeoleku seisukohast, meil on siin tuumaenergia, geotermiline energia ja me tahaksime seda menüüd veelgi täiendada, laiendada ja selleks, et seda teha, peame me tegutsema ennetavalt ja ambitsioonikalt ja toetama uusi tehnoloogiaid ja üksi, eriti palju luba, lubavaid luba punkte meie menüüs me on just nimelt see kontsentreeritud päikeseenergia, mitte ainult sellepärast, et kõrbetingimustes on seda päikest palju, vaid ka sellepärast, et soojusenergia talletamine paistab olevat tähtsam kui majanduslik energia talletamine üldiselt, nii et see tehnoloogia on tõesti paljulubav ja samuti on ka väga kergesti, tegemist väga kergesti siirdatava tehnoloogiaga, väga väike osa sellest tehnoloogiast on hõlmatud intellektuaalomandi õigustega ja suuremas osas riikides, kus on ehitustööstus, terasetööstus, klaasitööstus, kvalifitseeritud insenerid suudavad oma insenere ümber koolitada sellise tehnoloogiaga toimetulekuks ja see on äärmiselt oluline, aga see oli oluline enne ja nüüd on see märkimisväärselt olulisem kui varem. samuti on see oluline töökohtade loomise seisukohast, komisjon, me oleme tellinud uurimuse ja viie riigi kohta ja keskmine stsenaarium näitab, et prognoositavalt äh, tuleks juurde kaheksakümmend tuhat töökohta, kui me siin räägime äh, päikesesoojuse energiapaneelide tootmisest. Äh. ja siis veel, tegemist on tehnoloogiaga päikeseenergia puhul äh, mis on tehniliselt ennast tõestanud väga suures ulatuses ja äh, me saame siiski äh, veel saavutada mastaabisäästu, sellepärast et on mitmeid äh, valdkondi, kus pole seda võimalusi veel optimaalselt ära kasutatud, nagu siin härra Rodriguez ütles, tegemist on, või keegi teine, et tegemist on probleemlapsega, murelapsega ja meil on vaja tugevaid toetusi selleks, et see süsteem muuta jätkusuutlikuks. me oleme koos teiste arenguagentuuridega aidanud kaasa projektide paketi koostamisele, investeerimise ähm, pakett ja vahendite pakett saja tuhande äh, megavati tootmiseks ja me kogu ülat-, maht on umbes kuus miljardit dollarit, tuhat megavatti iseenesest probleemi ei lahenda, kuid see peaks äh, näitama, et tegemist on äh, siiski ähm, teostatava ülesandega, mis äh, aitab siis tegelikult tänu massi, mastaabisäästule Äh, kokkuhoidu saavutada. siis äh, Maroko projekt, äh, üks on Solar Plan Maroko tasandil, see projekt praegu on meil kiirmeetodi käigus ja see kiire areng on avaldanud meile kõigile muljet. Nendel on õnnestunud ka investeeringuid ligi meelitada aga nagu keegi juba varem mainis, äh, kõik need projektid suudavad investeeringuid äh, ligi meelitada tõenäoliselt, aga aga oluline on rahastamisvahendite äh, tingimuste külge ja millistel tingimustel neid rahastamisvahendeid antakse ja kliima rahastamisvahendid Kyoto protokolli raames, mida toetasid ka, toetas ka Kauni kokkulepe sada miljardit dollarit aastas, mida on lubatud. sellised kliima rahastamisvahendid tõesti oleksid suureks abiks ja kuus miljardit, millest rääkisin, siis äh, lisaks rohelise tehnoloogia fondi vahendid, aga kõik see on alles algus, meil oleks veel vaja kliima rahastamisvahendeid ning me oleme siin rääkinud ka teistest rahastamisvahenditest, eksport Euroopasse, äh, rohelise energiaturule on üks rahastamisallikaid, millest oleme rääkinud terve tänase päeva, siis artikkel üheksa, Vahemere päikeseplaan ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõik see peab konkreetselt ka rakenduma me oleme sellest rääkinud juba mõnda aega, oleme näinud äh, erinevatel konverentsidel erinevaid PowerPoint presentatsioone ja äh, ettekandeid, nüüd me tahaksime ka näha, et äh, inimesed usuvad nende asjade ja nende projektide ja plaanide teostatavusse, meie usume, et need on teostatavad ja me ei räägi siin kahekümnest protsendist kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kakskümmend protsenti on ainult alampiir, ma arvan, et kaks tuhat kaks, tähendab kakskümmend protsenti ja kaks tuhat kakskümmend, see on äh, juba kohe ukse taga, pikemas perspektiivis tahaksime me suuremaid äh, heitmete vähendamise määru ja seda läbi taastuvenergia eesmärkide, meie arvates on see teostatav, kuid äh, me vajame kõikide asjaosaliste toetust selleks, et asjadele hoogu sisse puhuda seoses ekspordilepingutega ja nii edasi. suur tänu! suur tänu! ja üks tänaseid teemasid on ka riski hindamine, äh, finantstegijate silmade läbi äh, ja Euroopa Investeerimispank on aidanud, on meie jaoks üks inst-, riskide vähendamise instrument äh, ja me oleme suurepärases olukorras Nemad on meil siin Euroopa Investeerimispangast lausa kaks esindajat kohal, nii et äh, teil on kümme minutit. Äh, otsus otsustage omavahel, kes äh, kui palju ja millal kõneleb. Claude, ma, ma, ma võin sulle öelda, et ma räägin väga lühidalt, ma võib-olla ei kasuta isegi oma kõneaega ära, tahaksin lähtuda varasematest ettekannetest ja sõnavõttudest ja omalt poolt teha veel neli märkust ja siis äh, räägib Luciana pisut sellest äh,, Äh, mida me oleme teinud äh, päikeseplaani osas. Äh, Euroopa Investeerimispank finantseeris kahe koma kuue miljardi euro ulatuses Vahemere piirkonnas alatised algatusi ja eelmisel aastal kaksteist miljardit eurot, mis tõi kaasa umbes kolmkümmend, kolmkümmend viis miljardit eurot, mis Euroopa Investeerimispanga projekti äh, rahastamise osas äh, muudab äh, kõige suuremaks rahastajaks üldse, sellest peab, peaks Euroopa Parlament olema iseäranis selle üle uhke ja Euroopa peaks olema selle üle uhke, sellepärast et see on teie pank ja ainsaks omanikuks on siin ju Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki, tegemist on teie instrumendiga, teie vahendiga ja me toet-, me sõltume teist suurel määral, sellepärast et Euroopa Investeerimis- pank poliitikat ei tee, me võtame teistelt institutsioonidelt nii-öelda poliitika üle, Euroopa parlamentidelt, Euroopa Komisjonilt, Euroopa Nõukogult, meie kuuletume teie käskudele ja sõltume teist vägagi suurel määral ja, ja tõenäoliselt te teate, et praegusel hetkel te räägite äh, vali-, riigi abi äh, tulevikust ja me öö, äh, ootame teie otsust selles osas, mida teha, mida teha teistmoodi ja kuidas. me peame kinni teie prioriteetidest ja need prioriteedid, mis meile seati, olid taastuvenergia ja ennekõike taastuvenergia Vahemere partnerriikides ja kaheteistkümnest miljardist, mida mainisin, viis koma üks miljardit eraldati energiale ja äh, taastuvenergia vallas on meil eesmärgiks äh, viiskümmend protsenti taastuvenergiat, äh, mis on iseenesestmõistetav, sellepärast et Euroopa Investeerimispank on kõige suurem taastuvenergia investeerija üldse. eelmisel aastal kuus miljardit eurot kogu maailmas ja meil oli mitmeid projekte. siin küsiti enam Hiina tehnoloogia kohta meil, aga oli üks suuremaid investeeringuid teadusuuringutesse just nimelt selles vallas Euroopas ja see aitab Euroopal meil konkurentsieelist tehnoloogia vallas saavutada. siis päikeseenergiapaneelide, soojusenergiapaneelide toetamine, see ei ole meie jaoks uus ja selle me saavutasime tänu Euroopa Parlamendile ja teie äh, su-, sundisite mitmeid liikmesriike investeerima äh, taastuvenergiasse ja see äh, võimaldab meil Euroopa liidristaatust Euroopast väljaspool ära kasutada. ja minu neljas märkus puudutaks arenguabi ja tulevikku Äh, maailmapank on suurepärane organisatsioon äh, Sahara-aluse Aafrika jaoks, Ladina-Ameerika jaoks ja nii edasi, aga naabruspiirkond ei vaja arenguabi. kui me räägime Marokoga, Tuneesiaga, Liibanoniga, siis tegelikult Euroopalt nad ootavad mitte filantroop-, filantoopiat, vaid nad tahavad, et neid võetaks tõsise eh, investeerimispartneritega, nad tahavad investeerimisvõimalusi. ja need riigid ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu liikmesriigiks, kui seda nad ei oota, kuid nad ootavad Euroopalt ja Euroopa Investeerimispangalt eh, täpsemalt, et me teeksime seda, mida me oleme teinud viimased viiskümmend kaks aastat eh, Euroopas. nimelt Euroopa perifee-, perifeersed riigid äh, oleme me puutnud, äh, püüdnud tuua Lääne-Euroopa majandustasemele ja seda tahavad äh, meilt ka meie Vahemere partnerriigid, nad tahavad investeerimisvõimalusi ja Euroopa Investeerimispank on üks vahend, mida siinkohal saab ära kasutada. Euroopa Parlamendil on ka tähtis roll selles osas mängida, artikkel üheksa 9 Äh, mida siin mainiti mitu korda, on väga oluline selleks, et investeeringuid mobiliseerida, me oleme rääkinud äh, komisjoniga, UFM-i sekretäriaadiga ja oleme arutanud selle üle, kuidas me saame teha erinevaid, pakkuda erinevaid finantslah-, äh, projekti investeeringuteks Vahemere solarplaani juba mainiti. aga annan nüüd sõna kolleegile. suur tänu, Joannis, suur tänu, härra esimees, Euroopa Investeerimispank on prioriteetne, kõige oluline organ, me oleme investeerinud väga suurel määral Vahemere piirkonnas, sellepärast et see on üks meie prioriteetpiirkondi ja Vahemere solarplaan projekt on selle veel tähtsamale kohale toonud. kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobris Ecofin andis Euroopa Investeerimispangale mandaadi Vahemere solarplaani investeeringute koordineerimiseks ja meie jaoks muutus see sellega üheks kõige tähtsamaks prioriteediks ja me ja koostöö selle projektiga muutus meie põhitegevuseks ma ei hakka täpselt äh, selgitama, mis asi on see äh, Vahemere Solar Plan, sellepärast et äh, seda tutvustati siin juba äärmiselt põhjalikult, kuid ütleksin järgmist. kui meie saime ECOFIN-i nõukogult mandaadi, siis võtsime seda mandaati äärmiselt tõsiselt, võtsime, astusime mitmeid samme, kõigepealt rahastasime uurimise, mis uuris selle piirkonna taastuvenergiaallikate potentsiaale ja selle uuringu eesmärgiks oli tuvastada konkreetsed projektid kõigis üheksas partnerriigis ja tulemuseks oli umbes kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis projekti ning see oli siis meie esimene alustala järgnevateks tegevusteks seoses Vahemere Solar Brand projektiga. ja pärast seda uuringut, mida rahastasime öö, oma fondist, usaldusfondist oleme me teinud koostööd oma partneritega ähm, rahastamismaailmast selleks, et konkreetseid projekte rahastada. praegusel hetkel oleme lõpule viimas äh, Valsasat äh, projekti äh, Äh, protsessi rahastamise arutelusid, äh, Euroopa Investeerimispank, Maailmapank, Aafrika Arengupank osalevad selle projekti rahastamises ja niiviisi toimubki koostöös teiste rahastajatega paljude nende projektide elluviimise rahastamine. ja ähm, lisaks sellele projektile on mitmeid teisi konkreetseid projekte selles piirkonnas, mida praegusel hetkel hinnatakse Euroopa Investeerimispanga poolt. tegemist on tuuleenergia projektidega, päikeseenergia projektidega. ja meie tähelepanu all on kõik riigid, nii et meil on mitmeid projekte Egiptuses, Marokos, Jordaanias ettevalmistamisel ja me võtame seda ministrite ja ECOFIN-i antud ülesannet äärmiselt olulise, äärmiselt tõsiselt. ja viimane minupoolne kommentaar, ma tahaksin rõhutada veel kord seda, et meie ei ole oma töös üksi ja kindlasti on vaja toetust vähemalt äh, nende projektide algusfaasis ja meil on vaja äh, toetust äh, ka sellistelt äh, organitelt nagu Euroopa Komisjon. peame tegema koostööd Maailmapangaga, kahepoolsete agentuuridega ja teiste rahastamisasutustega. ja niiviisi võime saavutada oma energia eesmärgid, tehes koostööd, esitades, äh, andes toetust projektide elluviimiseks. enne kui me anname sõna Tartu Fouquet'le, see riski maandamise küsimus, mida teie arvate, mida tuleks teha? meil tuleb rahastada esimesi suuri projekte ja ma olen veendunud, et te seda teete, aga ja siis otse loomulikult tuleb meil ka teostavusuuringud läbi viia. kuid milliseid meetmeid võib Euroopa anda selleks, et äh, laenude intressimäärasid vähendada? kas meie, poliitikate kujundajad, saame ka midagi teha, kas on midagi, millest me peaksime aru saama, mida me peaksime läbi suruma? lubage mul selgitada, ütleb härra Kaltsas, et üks suuremaid riske sealses regioonis investeerimisel on praegu poliitiline risk, mõeldes sellele, mis seal regioonis juhtus. kuid just seepärast on Euroopa just ühte väga huvitavat meedet ellu viimas ja selle eelarve on null koma üheksa protsendi võrra isegi suurenenud ja seda meedet pole siiamaani investeerimispank kasutanud. meil on terve rida investeerijaid, kes küsivad meie käest, et millal me hakkame tegutsema Liibüas. Liibüal ei ole vaja investeerimispanga raha, kuid see, mis neil on vaja, on äh, just äh, riski tagamisfondi ja kui nüüd poliitiline olukord seal laheneb ja kui nõukogu ja komisjon ütlevad, et me võime oma projekte alustada Liibüas, siis Euroopa Investeerimispank oleks see, mis tagaks just selle poliitilise riski. ja tavaliselt öö, äh, kui riigid ei äh, soovi võib-olla selliseid projekte, kus on Euroopa Liidu lipp peal, sest nad kardavad, et Euroopa Liiduga suhted rikutakse ära. nii et me tõesti peaksime kasutama kõiki neid äh, nii-öelda pehmeid võimalusi, mis meil on, nii et me peaksime tõesti selle fondi investeerimispangast säilitama meil on juriidilised ja investeerimisriskid ja praegusel hetkel meie sekretäriaat koos Euroopa Komisjoniga on välja töötamas oma äh, töögruppi ja üks tähtsamaid ülesandeid on see, et partnerriigid ja Euroopa Komisjon kirjutaksid alla juriidilise lepingu, ehk et seal oleksid kirjas kohustused, millest peaksid riigid kinni pidama selleks, et nad saaksid juurdepääsu Euroopa Liidu fondidele. see on nüüd üks äh, programm, Äh, mille, kui komisjon ja partnerriigid alla kirjutavad, jõuaks kohe meie programmidesse ja nad saaksid siis ka kohe juurdepääsu investeerimispanga vahenditele. suur tänu ja nüüd läheme artikli üheksa üksikasjade juurde, äh, mille puhul võib öelda, et äkki see polegi nüüd just kõige paremini sõnastatud äh, Äh, ja seepärast annaksime sõna proua Fouquele, kes on kuid, et mitte öelda aastaid töötanud selle küsimuse kallal ja äkki tema saaks meile öelda, mida teha ja mida mitte teha. suur tänu, härra Turmes, daamid ja härrad, väga tore on täna siin olla, mul on esitlus, kuid ma ei hakka seda teile ette kandma, hoidmaks aega kokku, lihtsalt näitan teile kolme-nelja slaidi ja esimene asi, mida öelda tahan, et jah, juristina ma teen koostööd oma kolleegidega, just selles valdkonnas olen seda teinud päris pikka aega. tegemist on tööprotsessiga, me ikka veel õpime üheskoos erinevate liikmesriikidega. me oleme tihedalt seotud selliste inimestega nagu Claude. kohe alguses tuleb öelda, et on väga tore, kui saab abi anda ja seda teeme me lootuses, et meil on esimene pilootprojekt selleks, et näidata, et need asjad toimivad ja me üritame tõesti mõned Gordoni sõlmed läbi murda. Nendes uutes suhetes Põhja-Aafrika ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, aga ka tegelikult ainult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ja üks tähtis asi, mida välja tuleks tuua, on see, et ma tahaksin seda maagiat artikkel üheksa ümber vähendada. artikkel üheksa on liiga politiseeritud, teda on liiga ülehinnatud, mõelda sellele, mida ta tegelikult lubab teha või mis temaga saab teha ja nagu eelnevalt öeldud, artikkel üheksa on osa kolmest paindlikkuse mehhanismist Euroopa Liidu alternatiivsete energiaallikate direktiivis. direktiivil on eesmärgid paika pandud ja nimelt kakskümmend protsenti siduvad alternatiivsed energiaallikad Euroopa Liidus. ja läbirääkimiste käigus räägiti sellest, et selleks, et tagada tõhus, tõhusus, kulude tõhusus, mõned liikmesriigid, mis soovivad, võivad kasutada paindlikkuse mehhanisme. ja seda tuleb öelda. me ei saa muuta direktiivi, me peame ja tahame oma süsteeme muuta selleks, et kasutada alternatiivseid energiaallikaid. üks võimalusi on kasutada paindlikkust ja artikkel üheksa on osa sellest, isegi kui kulud on suured. artikkel üheksa 9 puhul on see, et me tõesti kõik kasutame seda, kuid me peaksime mõtlema, millist survet avaldatakse artiklile üheksa direktiivi raames, sest tegemist on artikliga, mida kasutatakse pilootprojektide jaoks, tegemist on tööstusliku isloomi, iseloomuga tehnoloogilise siirde projektidega ehk väga raskete ja kulukate ja mitte väikeste äh, projektidega, mis puudutavad päikeseenergiat, nii et ärge minge liiale. tahtsin teile öelda, et mida see siis nüüd tähendab. artikkel üheksa ütleb, et tuleb, et toetatakse projekti kas liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liitu ja tähtis on see, et energiat tuleks tarbida siis Euroopa Liidu siseselt ja on võimalik kasutada seda uut ainult äh, alternatiivenergiaallikate osa energiasegus ja igal liikmesriigil on siis õigus öelda, et jah, nad soovivad seda teha. jah, siis tuleb äh, tagada, et jõujaam töötab ja et ei ole äh, mingit muud abi kui investeerimisabi antud, ma ei hakka nendesse üksikasjadesse praegu laskuma. kuid raskuseks on praegu see tarbitud osa, mida tähendab tarbitud? direktiivis on öeldud, et sellel on kolm nõuet, et on teatud suurt äh, osa elektrit äh, mida siis äh, viiakse tagasi vastavalt kõikidesse nendesse programmis osalevatesse riikidesse. ja see osa elektrit tuleb registreerida Euroopa Liidu poolel elektri tootmine ja maht tuleb sama perioodi jooksul. ja kui see kõik on saavutatud, siis tuleb teavitada komisjoni vastavalt artikli üheksa nõuetele, see on kõik väga tore. ja mõlemad pooled on siis võitnud sellest. nüüd see füüsiline siire ehk need mõned asjad ma saan teile tõesti ainult natukene rääkida väga paljudest asjadest, ainult väga natukene. me tõesti üritame kõike seda käima lükata. kui teil on kaks juristi, siis te teate, et on kohe kindlasti kolm arvamust, kuid üheks eesmärgiks on see projekt käima lükata. füüsilist siiret on väga raske kontrollida, kus seda registreerida, kas vahendaja juures, kuid vahendaja ise peab kinni pidada, pidama väga paljudest riiklikest äh, normidest ja füüsilise siirde puhul peab alati olema tagatud ka kontrollimehhanism ja siin on mängus väga palju poliitikat ja natukene propagandat ja selle, need oleks asjad, millest ma tahaksin lahti saada, sellepärast et meil on vaja aega tähtsamateks asjadeks. mõned inimesed üritavad äh, kasutada siis äh, lähtekohariigi äh, sertifikaate kui garantiisertifikaate. komisjon alguses tahtis väljastada rohelisi sertifikaate, kuid siis saadi aru, et, et see ei ole õige tee, ei ole võimalik harmoniseerida. ja praegusel hetkel lähtekohariigi puhul on tähtis see, et nad peavad ainult tõestama, et äh, roheline energia läheb ühest liikmesriigist teise. kuid äh, seda ei ole võimalik kasutada elektri jaoks, mis tuleb kolmandast äh, riigist. veel üks asi, mis on praegusel hetkel väga raske. nimelt mõned inimesed ütlevad, et rahastamise huvides äh, jätkem kolmandates riikides äh, ja toodetud ja süsteemidesse toodetud energia ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikesse programmidesse. meil tuleb siin teha vahet ka sellel, kas äh, liikmesriik soovib seda teha või mitte ja mida ütleb direktiiv. direktiiv ütleb, et seda ei ole võimalik teha eesmärkide saavutamiseks, sellepärast et direktiiv ütleb väga selgelt, et äh, ainult artiklis üheksa välja toodud paindlikkus äh, teise liikmesriigi juurdepääsu tagamiseks äh, toitesüsteemi on äh, lubatud ja see ei ole ette nähtud kolmandale riigile, see tähendab seda, et kolmandat riiki ei ole olemas. ehk et kui te tahate olla naiivne ja kasutada seda võimalust, siis võib-olla mõni konkurent ütleb, et ei, ei, et te olete direktiivi üle tõlgendanud nii et sellepärast ma tahaksin seda maagiat selle artikli ümbert äh, vähendada. aga nüüd, kui meil on kolmandad riigid nagu Maroko, mis lubavad äh, juurdepääsu oma süsteemile, siis tuleb küsida, et äh, kuidas seda kasutada ja äkki seda tuleks teha statistilise siirde kaudu ja täiesti teistsuguses äh, raamistikus, ehk et mitmed liikmesriigid teevad koostööd ja alustavad eh, erilisi programme rohelise energia jaoks. jah, ma tean, et aeg on otsas, on veel üks asi, mis on siin esitluses ka. nimelt siin on terve rida küsimusi, mis kõik puudutavad võrkusid, piiride ülest äh, transportimist, eh, millised on protseduurid kolmandates riikides, kas kolmandates riikides on olemas ka seaduslikud sätted alternatiivsete energiate äh, jaoks, millised on tariifid, kes paneb need tariifid märka, kuidas toimub äh, siire, kes hoolitseb siirde eest. siin on äh, nelikümmend, viiskümmend küsimust ja nagu öeldud, me kõik äh, õpime selle protsessi jooksul. ma ei taha siin et kõik kõrvaks muutuksid, kuid mõelgem sellele, mida ütles kolleeg volinikus, meil tuleb tõesti kahepoolsete lepingute kallal tööd teha, meil tuleb äh, ühenduste koodide kallal tööd teha, me, see ei ole saladus, me teame, me praegu veel ei tea, kuidas seda kõike teha. pall on nüüd liikmesriikide väljaku poolel, liikmesriikide vahel on vaja parti-, paremat koordineerimistööd ja Hispaania peab äh, tegema väga palju tööd selleks, et saada Hispaania ja Prantsusmaa selleks, et saada Prantsusmaa, Saksamaa abikäsi ja mõeldes nüüd kahe tuhande kahekümnendale aastale, on meil vaja rohelise ener-, energia tegevuskava, mis oleks väljapool rohelise energia direktiivi, sest meil on ka siduvad äh, eesmärgid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. ja nagu üks kolleeg eelnevalt ütles, äh, me ei saa keelata tuule puhumisi Hispaanias, öelda, et me hakkame kasutama Põhja-Aafrikas puhuvat äh, tuult ja me ei saa ka öelda, et ärgem kasutagem enam päikesepaneele Saksamaal või Rootsis. siin on väga palju aspekte ja minu üleskutse oleks lihtsalt, et jätkakem oma tööd, äh, töötagem kõvasti ja jätke see artikkel üheksa rahule, see lihtsalt on üks võimalustest. Um, suur tänu! tavaliselt ainult Euroopa Parlamendi liikmed äh, võivad esitada küsimusi ainult, äh, nii et äh, võiksin jällegi anda siinkohal sõna iseendale. Äh, nii et olukord on üsna traagiline, see on meie hiliste kuulamiste kurb tõsiasi ja kui need leiavad aset teisi, neljapäeva pärastlõunal nimelt. ja veel kurvem on see asjaolu, et ma pean ise ka minema läbirääkimistele, nii et minu ettepanek teile oleks, et ma tahaksin tänada kõiki neid inimesi siin Euroopa Parlamendis, kes tänase ürituse võimalikuks tegid meie esimees äh, härra Roil äh, ja mõningad äh, Euroopa Parlamendi liikmed, kes tänase ürituse programmi koostasid, meie pühendunud personaliliikmed, kes töötasid tänase koosoleku nimel, palun võib-olla tõuseksite püsti, et kõik näeksid, kes oli kõige olulisema korralduslike alustala meie jaoks. nii et minu ettepanek oleks, tegemist on sellise teadmiste kogumi kohtumisega, nii et väga kahju oleks, kui see asi kõik tänase päevaga lõpeks. nii et võib-olla keegi võtaks äh, äh, juhtimisohjad enda kätte, viiks kõik siinkohal viibivad isikud äh, kuskile baari ja saadaks mulle hiljem sõnumi, nii et pooli, poole tunni pärast tuleksin ja liituksin teiega ja me saaksime arutelusid jätkata, kui keegi siis võtaks need ohjad